Have... tahaksin kõigile öelda, et meie päevakord on väga tihe, seega palun teid oma kohtadele asuda. katsume nüüd vaikust hoida ja tervitan volinikukandidaati Olli Rehni majandus- ja rahanduskomisjonis. meil on eksklusiivne pädevus kuulamist läbi viia selle nimetatud volinikukandidaadi puhul volinikukandidaat on meile ka ettevalmistatud küsimustele vastanud kirjalikult, need on välja jagatud kõigile parlamendiliikmetele kõigis ametlikes keeltes ja volinikukandidaati hinnatakse üldise pädevuse põhjal, Euroopa kohustuste põhjal, eh, eh, teadmiste põhjal oma erialal ning ka kommunikatsioonioskuse põhjal, suhtlemisoskuse põhjal. meie kõik komisjonid kõikidel eh, kuulamistel järgivad sama protseduuri reegleid kõigepealt antakse sõna kümneks minutiks volinikukandidaadile, selle järel esitavad parlamendiliikmed kandidaadile küsimusi igast ähm, fraktsioonist saab üks esindaja sõna. meie kavatseme esitada kolmkümmend kaks küsimust kokku kandidaadile iga küsimuse esitaja käsutuses on maksimaalselt üks minut. küsimus peab olema selge üks küsimus, mitte eh, mitme küsimusega esitatud küsimus. ja seejärel antakse kaks minutit volinikukandidaadile aega vastamiseks. ilmselt on ka eh, ebaõiglane oodata rohkem kui ühele küsimusele vastust kahe minuti jooksul ja seejärel äh, saab täiendavaid küsimusi esitada. Need tuleb teha samal teemal ja nad, need täiendavad küsimused peavad olema seotud ka volikogu kandidaadi vastusega. ja seejärel saab kandidaat vastata ühe minuti jooksul täiendavatele küsimustele. palun ärge liiga kiirelt kõnelge, sest siis ma pean paluma teil jälle aeglasemalt kõnelda, kui te näete, et ma kollast kaarti levitan, siis see juba tähendabki, et te kõnelete liiga kiirelt ja mm, palun eh, hoiame aega kokku, vältigem seda, et ma peaksin kedagi ehm, korrale kutsuma. Eh, kui ma siiski seda pean tegema, siis eh, siin heliseb väike kell ja eh, see tähendab seda, et teilt võetakse mikrofon ära. voliniku kandidaadile antakse lõpuks ka vii-, viis minutit aega kokkuvõtva sõnavõtu tegemiseks ning enne, kui ma annan sõna härra Reinile, tahaksin eh, teha paari sõnaga sissejuhatuse eh, täname teid, härra Rehn, kirjalike vastuste eest, selle eest, et te olete kõikidel tasanditel Euroopa Parlamendiga koostööd teinud. tahaksime toonitada, kui vajalik on informatsioonivahetus nii seadus, kogu seadusloome protsessis, igas faasis, selleks, et oleks aega piisavalt õigeid otsuseid teha ja eh, see äh, ei puuduta mitte ainult seadusakte, vaid ka äh, kõiki neid äh, detaile, mida võib-olla meie ei olegi osanud küsida, mida te olete meile siiski teatanud. teiseks, makromajanduse elustamine Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend saavad eeloleval mandaadil väga tähtsaks majandus-rahandus küsimused, konkurents ja ettevõtlus, nende alade eest vastutavad volinikud peavad jätkuvalt koostööd tegema. EKOn komisjon vastutab samuti kõikide nende valdkondade eest ning kutsub teid üles osalema aktiivselt nende poliitikate ühises arendamises ning kaasama ka meie komisjon oma töösse ning meie komisjon on juba arutanud ka seda, et tegelikult makromaja, makromajandusküsimuste ja finantsregulatsiooni küsimuste vahel ei ole eh, erilisi erinevusi, eh, seega me tahaksime ka eh, teada, kuidas makromajandus hakkab mõjutama finantsregulatsioone teie arvates võib-olla aja jooksul leiame ka vastused nendele küsimustele, aga ilma pikema jututa tahaksingi nüüd edasi anda sõnajärje teile, härra Leen. suur tänu, proua esinaine, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin äh, väljendada oma heameelt selle üle, et ma saan jälle kord teie komisjoni ees olla. olin Euroopa Parlamendi liige ja töötasin asendusliikmena just EKON komisjonis. majandus- ja rahandusliit on üks kõige olulisemaid, kui just mitte kõige olulisem sammas Euroopa sotsiaalmajandusstruktuurile. sotsiaalne turumajandus on eh, kindlasti midagi sellist, mida mina toetan ja sellepärast on meil vaja eh, tugevat raamistikku jätkusuutlikuks majanduskasvuks, sest me tahame, et kõik osaleksid jõukas majanduses. Euroopa Parlamendil on äh, selles protsessis oluline roll ja seetõttu on väga tähtis ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi partnerlussuhe. tähtis on see, et me toimiksime nii, nagu meil, meilt ootavad seda äh, kodanikud, kodanikud soovivad tulevikuväljavaateid, majanduskasvu, stabiilsust, töökohti. daamid ja härrad see tähendab seda, et majandus- ja rahandusküsimused eh, puudutavad minu kõige tähtsamat eesmärki taaskäivitada majandus ja tööhõive. Eh, tahaksin teile rääkida minu kolmest prioriteedist. kõigepealt eh, tuleb tugevdada majanduspoliitika koordineerimist eh, ja väga tähtis on ka koordineerida majanduse taaskäivitamist ning kriisist väljumist selles kontekstis on uus Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia väga vajalik selleks, et luua uusi töökohti, luua majanduskasvu, me peame ära kasutama nii haridust kui rohelisi tehnoloogiaid selleks, et viia Euroopa uude majandusarengu faasi. teiseks, avaliku sektori finantside stabiliseerimine eelolevatel aastatel. selleks on vaja palju jõupingutusi eelolevatel aastatel nii komisjonilt kui teistelt Euroopa institutsioonidelt ja loomulikult äh, on vaja ikka veel stabiliseerida mm, ja äh, taaskäivitada finantssüsteem, et jätkuksid krediidivood ettevõtetele ja kodanikele, kodanikele, kes saaksid siis reaalmajandust äh, jalule aidata avaliku sektori võlg on suurenenud lubamatult, iseäranis kui me arvestame seda, et Euroopa kodanikkond vananeb ja kolmandaks on vaja ühendada oma jõud, esindades Euroopat maailmamajanduse juhtimises. see on vajalik selleks, et tõeliselt mõjutada toetada reforme, eh, finantssüsteemi reforme ning maailma majandusjuhtimist. daamid ja härrad, lubage mul nüüd eh, kõnelda ka lühidalt, kuidas ma oma prioriteete ellu tahan viia ma usun, et jätkusuutlik majanduskasv ja tööhõive saavad olla tagatud ainult makromajandusliku stabiilsusega kõik kolm prioriteeti, majanduskasv, stabiilsus ja globaalne koostöö on seetõttu väga tihedalt omavahel seotud. stabiilsus ja kasvupakt annab raamistiku avaliku sektori finantside tugevdamiseks koordineeritud väljumisstrateegia kaudu samal ajal, kui on vaja eh, finantsstiimuleid rakendada, peavad olema ka meetmed nende stiimulite tagasivõtmiseks, kui õige aeg on käes. ainult eh, tugevale alusele tõusnud majandus saab väljuda kriisist. poliitiline koordinatsioon selle majanduskasvu pakti raames peab olema samuti tõhusam Kreeka näide näit-, on väga valuline praegu meie jaoks. seetõttu teeme me Kreeka ametivõimudega koostööd selleks, et luua veenev majanduspoliitiline pakett, mis annaks ka käegakatsutavaid tulemusi kriis on meile näidanud ka seda, et me kannatame süsteemsete riskide järelevalve vaakumi tõttu. tulevane süsteemsete riskide järelevalve amet või nõukogu peab selle vaakumi täitma. finantsjärelevalve on, peab olema rajatud usaldusväärsele majandusstatistikale ja loomulikult see ülesanne jääb Eurostatile ja liikmesriikide äh, statistikaametitele. üldiselt on statistikaga kõik korras, aga probleemid, mis on jäänud, tuleb kiiresti lahendada. majandusstabiilsus Euroopas äh, võib äh, järk-järgulise euroala laiendamisega tugevdada, isiklikult äh, arvan, et seda tuleb olemasolevate reeglite ja võrdse kohtlemise alusel teha tuletage meelde, et pakt, millest me räägime, puudutab nii majanduskasvu kui stabiilsust. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia peab andma uue dünaamika Euroopa majandusele. pakti järelevalvemehhanisme võib kasutada ka selleks, et äh, anda hoogu juurde strateegiale, nii et strateegiast saaks edulugu. Teie kui Euroopa Parlamendi liikmed siin ja, ja, ja teie komisjon mängivad väga olulist rolli Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia väljakujundamisel. selleks, et vastavalt sellele strateegiale moderniseerida meie majandust, on vaja tõsta investeeringuid, tõhustada eh, innovatsiooni, isegi rasketel aegadel on vaja leida finantsinstrumente, mis kom-, ühendavad era- ja avaliku sektori vahendid. kui eh, te mind ametisse kinnitate, siis algatan viivitamatult ühenduse instrumentide analüüsi selleks, et jõuda, et saaks ellu viia kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ning kavatsen ka ühendust võtta Euroopa Investeerimispangaga, et saada vahendeid äh, Mm, strateegia elluviimiseks. ma olen oma kirjalikes äh, vastu-, vastustes ka rõhutanud, kui tähtis on minu koostöö teie teekomisjoniga. Äh, daamid ja härrad, kokkuvõtteks tahaksin öelda, et endise Euroopa Parlamendi liikmena ja viimase viie aasta jooksul ka teie lähedase kolleegina tahaksin äh, öelda, et Euroopa Euroopa Liit saab parimaid tulemusi saavutada ainult siis, kui Euroopa Komisjon ja parlament töötavad kui liitlased. Eh, majanduskriisis tulevad esile väga kergekäeliselt lühinägelikud eh, eh, plaanid, kavatsused, mõtted, aga me peame silmas pidama Euroopa üldiseid huve, Euroopa kodanike huve. Te küsisite minult, mis mind motiveerib. ma tahaksin öelda, ma tahaksin, et Euroopa muutuks jõukaks ja õiglaseks, nii nagu ka teie, ja äh, ma tean, et praegustel rasketel aegadel on majandus- ja rahandusportfell äh, üks keerukamaid, aga äh, ka selliseid, mis, mis on väga tähtis, mis annab võimalusi me oleme nagu ristteele jõudnud. kas äh, me otsustame ühistegevuse jaoks selleks, et taaselustada Euroopa nii majanduslikult kui poliitiliselt või valime stagnatsiooni Euroopa tähtsusetuse? Euroopa Komisjonis on kõigil volinikel ühine vastutus Euroopat taaselustada ja seetõttu ootan suure huviga teiega koostööd. suur tänu! For... ja suur tänu, et pidasid ajast kinni. rahvapartei härra Karl Klassi nimel esimene küsimus. Jean-Paul, palun. La... suur tänu, proua esinaine, härra volinik. kõigepealt tere tulemast minu fraktsiooni nimel, te tunnete ju hästi meie parlamenti, see on teie esimene kohtumine majanduskomisjoniga ja nüüd on meil võimalus teile erinevaid küsimusi esitada, mis puudutavad üldiselt teie tegevuskava, aga läheme kohe asja juurde küsiksime, kuidas teie näete Äh, mm, et ühendatakse ühest küljest äh, fin-, äh, finantsregulatsioonid ja finantsregulatsioonide rakendamine ja teisest küljest majanduskasvu meetmete ja stiimulite rakendamine. suur tänu, härra Koses. Teie küsimus oli väga oluline väga tähtis on toonitada, et majanduskasv ja kriisist väljumine, kaks eesmärki, ei ole sugugi üksteisele vastukäivad. otse vastupidi, nad täiendavad teineteist, ähm, jätkusuutlik majanduskasv äh, eeldab äh, tervendatud finantssüsteemi suurendatud nõudmised meie valitsustele äh, viivad meid järgmise prioriteedini, kuidas rahastada sotsiaalsüsteeme. meie avaliku sektori finantsid tuleb äh, uuesti läbi vaadata, võtta selleks, et tagada jätkusuutlik majanduskasv Euroopas ja just sel põhjusel ongi majanduskasvu ja stabiilsuspakt loodud selleks, et avaliku sektori finantseerimist tervendada ja nüüd äh, kahe eesmärgi kombineerimisest rääkides peab ütlema, et et on hädavajalik avaliku sektori kulutusi teha nii, et samas luuakse finantsinstrumente, mis aitavad avaliku ja erasektori vahendeid ühendada selleks, et avaliku sektori vahe, finantseerimist tervendada. suur tänu! mida ootate te erikomisjoni tööst, mis tegeleb majanduskriisi küsimustega, seda juhatab praegu Wolf Klints. suur tänu. kindlasti on sellel komisjonil oluline roll ja loomulikult härra Klintsi poolt juhitud komisjoniga soovin ma koostööd teha, ma arvan, et väga oluline on see, kui me koos suudaksime leida optimaalse poliitika segu, mis siis äh, kombineeriks nii äh, jätkusuutlikku avaliku sektori poolset rahastust kui ka äh, erasektori investeeringuid kasvu ja tööhõivesse. see on loomulikult raske ülesanne, sest me kõik teame, et meie ees on need väljumisstrateegiad lähiaastatel, me peame taastama riikliku sektori rahastamisbaasi, samas leidma siis nii avaliku kui erasektori investeeringud kasvuks ja tööhõiveks. ma ootan huviga ja hea meelega koostööd äh, härra Klintsi juhitud komisjoniga ja kindlasti see komisjon mängib juhtivat rolli. aitäh ja järgmine küsimus äh, sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel härra Pulman. tere pärastlõunat, härra Rehn. mina tahaksin teid tervitada sotsiaaldemokraatide ja demokraatide poolt. Te soovite nüüd asuda väga olulisele ametikohale väga rasketel aegadel. ma tahaksin lihtsalt äh, öelda ühte, et äh, kui mitte mingit pööret ei tule, siis teie ametiaja lõpul on meie skp madalam, kui see oli tööstusajastu eelneval, tööstusajastule eelneval ajal. meil on olemas Lissaboni strateegia, igasugused muud asjad, aga kuidas te kavatsete tagada, et meil oleksid nii-öelda eh, toimivamad eh, poliitikad ja strateegiad ja kuidas me saame, saavutame selle uue kokkuleppe, millest rääkis äh, komisjon detsembris, sest tundus, tol korral tundus see projekt suhteliselt hambutu, mis meid kusagile ei vii. härra Rehn, palun. suur tänu, härra Polman, teie küsimuse eest ja loomulikult ma jagan teie muret Euroopa majanduse tuleviku üle ning seetõttu peame me tegutsema kohe ja mõlemal rindel, nii majanduskasvu kui ka avaliku sektori rahastamise rindel ja selles kontekstis Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia annab kindlasti väga olulisi vahendeid. sarnaselt teistele strateegiatele majanduskriisi aegadel peab sihiks olema just majanduskasv, töökohad ja me peame kasutama kõikvõimalikke äh, vahendeid selleks, et kasutada ressursse kõigist sektoritest, haridusest, rohelisest tehnoloogiatest, digitaliseerimisest ja nii edasi ning selles osas peame me loomulikult tugevdama ka oma koordinatsioonitööd mm, Euroopa majanduspoliitika loomisel, näiteks me peaksime kandma äh, suuremat vastutust selle eest, et Eurotsooni järelevalvemehhanismid toimiksid eh, sedavõrd, kui me paneme paika finantsregulatsiooni ja võib-olla peaks see järelevalve tegevus olema ka põhjalikum. näiteks komisjon peaks andma konkreetsetele liikmesriikidele soovitusi ja mm, hoiatusi. selles küsimuses tahan üsna pea välja tulla eh, teatisega, nii et me saaksime seda kriitilist küsimust eh, kiiresti arutada härra Rehn, Hispaania eesistuja pakkus välja, et meil peaksid olema siduvamad äh, reeglid majanduskoordinatsiooni osas. ma tahaksin teile tuua ühe näite. kuidas oleks, kui Euroopa Parlamendile antaks institutsioonidevahelise leppe mm, raames äh, ülesanne teostada järelevalvet selle uue majanduskoordinatsiooni üle nii et ei saaks teha sinna muudatusi ilma enne parlamendiga konsulteerimata, kas te võiksite kaaluda sellist ettepanekut? aitäh! ma olen nüüd eh, hiljutistel või viimastel päevadel loomulikult eh, väga tähelepanekult jälginud eh, seda arutelu, mida on juhtinud Hispaania eesistuja ja mida on kommenteerinud rida liikmesriike. minu arvates järgmine samm selleks, et et eh, edasi arendada majanduspoliitikate koordineerimist, oleks kasutada võimalikult hästi ära Lissaboni eh, lepingut, eh, parandada Eurotsooni koordineerimist ja järelevalvet ning mm, koondada nii-öelda ka kapitalikasutust selleks, et rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide kaudu Eurotsooni tugevdada. selles kontekstis töötan ma loomulikult lepingu põhjal ning raamlepingu põhjal, mida me praegu parlamendiga läbi räägime ning äh, selles kontekstis saame siis me leida parima viisi, kuidas kaasata parlament ning ka vastav komisjon mitte ainult laialdaste majanduspoliitika suuniste, vaid ka ülejäänud majanduspoliitika tegemisse Euroopa Liidus, aitäh um,! aitäh ja nüüd läheme edasi ALDE fraktsiooni küsimuse juurde proua Gulardilt. tere tulemast liberaaldemokraatide poolt. jätkan sama teemaga. kriis tõestas midagi väga lihtsat, kui on hästi organiseeritud, koordineeritud süsteemiga tegemist, saab üle-euroopaliselt reageerida kriisile, aga kui, kuna Lissaboni strateegia mm, tiib oli nagu nõrgem, siis ei suutnud me ka kõike vajalikku saavutada. ma tahaksin küsida, mida teie konkreetselt pakute välja selleks, et meie vastused oleksid üle-euroopalised rohkem äh, ja mida te, te rääkisite juba Euroopa esindatusest väljaspool Euroopat, aga ülemaailmse koordineerimise puhul, mis siis teha? kui näiteks äh, Lissaboni strateegia nimi vahetatakse Euroopa kakskümmend kakskümmend vastu, siis see niikuinii kodanikele midagi ei tähenda. aga mida teie pakute välja? suur tänu teie küsimuse eest. mis puudutab äh, minu plaane majanduspoliitika koordineerimisel, siis selle kohta ütleksin järgmist. majandusintegratsioon Euroopas, eriti Eurotsoonis, on meile õpetanud nii mõndagi, samuti ka äh, finantskriis. väga tähtis on kindlustada majanduspoliitika koordineerimist ja järelevalvet. nüüd kuidas me peaksime seda tegema? selle kohta ma ütleksin kolm asja. kõigepealt, nagu te ütlesite, peaksime me kasutama lepingut selleks, et euroala äh, koordineerimist äh, parendada. Äh, me peaksime parendama ka preventiivset järelevalvet, kasutama näiteks hoiatussüsteeme ja nii edasi. samuti me peaksime ära kasutama leppe pakutavad võimalused selleks, et järelevalvet laiendada äh, ka näiteks nendele juhtumitele, kus ma-, makromajandus on tasakaalust väljas? ja selles kontekstis ma saan aru, et just nimelt seda te silmas pidasitegi. just nimelt selles kontekstis on meil võimalik kasutada neid uusi vahendeid äh, selleks, et saaks täidetud äh, kakskümmend kakskümmend strateegia. seda, vaja on paremat järelevalvet, aluseks peab olema par-, partnerlus ning tõeline omanikutunne liikmesriikides ja teistes huvigruppides. ma arvan, et just nimelt selles oli üks Lissaboni strateegia nõrki külgi, mm, oli väga nõrk omanikutunne liikmesriikides. niisiis me peame nüüd äh, Lissaboni lepet ära kasutama ähm, niimoodi, et sellele majanduspoliitika koordineerimisele Euroopa kakskümmend kakskümmend kontekstis tekiks nagu selgroog. esimeest ma vabandan äh,, aeg on läbi. Silvi? tahtsin just küsida, et mis see kolmas punkt teil oli siis, mis te tahtsite meile teatavaks teha? jah, aitäh me ei tohiks seda alahinnata, me peaksime töötama selle nimel, et Eurotsoon oleks rahvusvahelistes institutsioonides ja rahvusvahelistel foorumitel, näiteks G kahekümnel eh, või IMF-is ühiselt esindatud või ühena esindatud. kui me oma read ühendame, siis ähm, oleme me võimsamad ja see on kindlasti asi, millega tuleks tegeleda, selle kohta on mul plaanis ka koostada teatis loomulikult pärast seda, kui volinikud on seda arutanud. me peame ka selles mõttes Lissaboni leppe ära kasutama, sellepärast et kui ma ei eksi, siis annab see võimaluse kvalifitseeritud hä hääletamiseks. aitäh, see järelküsimus läks väga kenasti. nüüd rohelised, palun kolleeg Kiigolt, jah, ka meie poolt tere tulemast, härra Rehn. ma pean ausalt ütlema, et kui praegu vaadata seda, mis toimub, siis Eurotsoon on tegelikult majandusliku kokkuvarisemise äärel tohutut def-, eelarve defitsiit tohutu kõrge tööpuudus. ja on väga suuri erinevusi kui te räägite, et te mm, annate välja mõningad hoiatused, siis sellest paraku kohe kindlasti ei piisa. mina tahaksin teada, mida te konkreetselt kavatsete ette võtta, et et äh, liikmesriikides oleks harmoonilisem või harmoneeritum öö, äh, majanduspoliitika ning samuti sooviksin teada avaliku sektori öö, äh, rahadest, sellepärast et minu meelest siin öö, hoiatustest ei piisa. You, right. aitäh! Teil on õigus ähm,. leppereform muidugi ähm, viitab ka majanduspoliitikale, majandus poliitika järelevalve. praegune majanduskriis on väga päevakorraline küsimus kõikide jaoks. töötus on kümme protsenti ja me peame sellepärast ehm, keskenduma kasvule ja töökohtade loomisele. me peame ära kasutama kõik poliitikad ja kõikvõimalikud kasvuallikad. Euroopa kontekstis tähendab see, et meil on vaja mobiliseerida kõik volinikud, kõik Euroopa Parlamendi komisjonid ning kõik huvigrupid niimoodi, et nad kõik saaksid anda oma panuse sellele ühisele eesmärki, sellesse ühisesse eesmärki. minu arvates näiteks haridus on tohutu tähtsusega ähm,. hariduse kaudu on võimalik Euroopal üle saada sellest kriisist ning on võimalus äh, paremini tulevikus edasi minna. mina usun sügavalt haridussüsteemi, mis äh, tagab võimal-, võrdsed võimalused. mind, mina ei oleks siin, kui sellist süsteemi ei ole kas ähm, ma usun innovatsiooni, ma usun mõistlikku rohelisse arengusse. ja see tähendab seda, et ma näiteks ootan väga palju volinikkandidaat Vassiljult äh, Ehm, siis innovatsioonivoliniku eh, kandidaatilt Janek Potočnikult eh, keskkonnaalal. meil on vaja mobiliseerida absoluutselt kõik volinikud, kõik peadirektoraadid ja ka teie komisjonid, et leida, kus peituvad kasvuallikad. kasutada on vaja selliseid meetodeid, et Äh, liikmesriikides tõesti saaks eesmärgid täidetud ja liikmesriikides oleks ka omanikutunne. Ähm. aitäh, järelküsimus on teil või? kui lubate mulle tundus, et ma ei saanud oma küsimusele vastust. meiegi usume investeeringutesse haridusse, investeeringutesse rohelisse majandusse, aga küsimus on selles, et kuidas meil õnnestuks ähm, äh, takistada liikmesriike sorkimast ähm, maja, maksupoliitikaga või ära rikkumast maksupoliitika ja muude asjadega hindu. mida te tahate ette võtta nende hoiatustega selleks, et see tasakaalust ära, tasakaalust paigas ta,, tasakaalutu Euroopa edasi saaks minna, ma ei kuulnud vastust. jah, muidugi on hästi palju ülemaailmseid majandus ähm,, äh, majandustasakaalust väljas olevaid kohti, Hiina, USA ja nii edasi maailmaga ähm, võrreldes, ülejäänud maailmaga võrreldes meil on võib-olla jätkusuutlikum majandus, kuigi äh, paljudel liikmesriikidel on ähm, avaliku sektori rahadega probleeme. tõesti, te tõstatasite tähtsa küsimuse, rääkides äh, Euroopa makromajanduse sisemisest tasakaalutusest. see on küsimus, mida tuleks väga analüütiliselt arutada meil on vaja analüüsida, millest need, see tasakaalutus johtub, kas see on probleem Euroopa öö, äh, Liidu, Euroopa Liidu kasvu ja majanduse seisukohalt, nii et seda on kindlasti vaja värske pilguga üle vaadata. aitäh! ja härra Epping järgmiseks, aitäh! aitäh, et see eri poolt ka tere tulemast teile, lugupeetud volinikukandidaat. kui praegu vaadata Eurotsooni, siis äh, see on nagu peegel, millel on tohutu pragu keskel. isegi headel aegadel paljudel liikmesriikidel ei õnnestunud täita äh, majandusrahaliidu kriteeriume. mis te arvate, kas teil on piisavalt iseloomu ja selgroogu selleks, et vastu astuda liikmesriikidele, eriti suurematele liikmesriikidele, kes ei pea kinni stabiilsuskasvupakti reeglitest ja teiseks, kas te arvate, et on võimalik, et need riigid, kes pidevalt rikuvad neid kriteeriume, et kas nemad võiksid Eurotsoonist siis välja minna hoopis? Thank you for this uh,, this question uh.... aitäh selle küsimuse eest. Ähm, ma jätan oma selgroo ja iseloomu teistele analüüsida. kui ma äh, töötasin laienemisvolinikuna, siis ma olin palju seotud äh, kõikvõimalike läbirääkimiste ja aruteludega laienemisega tegeledes on vaja veenmisjõudu liikmesriigid otsustavad absoluutselt kõik tähtsad laienemispoliitikaga seotud äh, küsimused ning iga võtmetähtsusega äh, asja otsustamiseks on vaja ühehäälsust liikmesriikide hulgas. ja mul on hea meel, et sellel ametikohal nüüd on mul tugevam kompetents tänu äh, stabiilsuskasvupaktile ja lubage mul teile kinnitada, et vajadused tekkides kasutan ma ära kõik minu käsutuses olevad vahendid selleks, et Euroopa Liidu liikmesriikide äh, avaliku sektori rahad oleksid jätkusuutlikus seisus, aitäh! <clears throat> Uh, uh, you... nüüd, et olla konkreetsem, kas te le-, näiteks leiate, et Kreeka, kui ta ei saa oma avalikku rahasektorit korda, peaks siis Eurotsoonist üldse lahkuma või saab teda sundida seda tegema? ei, ma ei arva nii, Kreeka valitsus on täiesti teadlik eh, olukorra tõsidusest loomulikult, komisjon hindab olukorda mm, suure murega, eelmisel nädalal toimus meil tehniline missioon Kreekasse ning käesoleval või järgmisel kuul peame me Kreeka juhtumi ning Kreeka eh, liigse eh, eelarvedefitsiidiga tegelema ja ning selles kontekstis eh, võtma vastu siis otsused seoses teatud soovitustega, loomulikult teeme me koostööd Kreeka valitsusega ning nüüd on võtmetähtsusega just see, et Kreeka valitsus kiiresti järgmiste nädalate, kui mitte päevade jooksul tuleks välja üldise poliitikapaketiga, kus oleksid siis käegakatsutavad konkreetsed meetmed selleks, kuidas seda liigset eelarvedefitsiiti vähendada, mis praegu siis ulatub äh, kaheteist, kolmeteist protsendini. aitäh, nüüd läheme edasi kuue NGL-i juurde, härra Klüte. jaa, tänkeschön. suur tänu. härra Rehn, teie sissejuhatava sõnavõtu alguses ütlesite te, et ähm, te peate silmas just seda sotsiaalset majan-, turumajandust, tahaksin selle juurde tagasi tulla, kas see tähendab seda, et eh, riigi roll majanduses oleks olulisem ja olu-, osa sellest on ju ka see, et eh, riik on oluline tööandja tööturul. Skandinaavia riikidel on see olnud pikaajaline praktika ning see on toonud ka edu sellega on hoitud tööpuudust viimase kümne-viieteist aasta jooksul madalal tasemel. Teie pärinete Soomest ja seetõttu on minu küsimus just selle kohta, milline on riigi roll aktiivse osalisena eh, majanduses, tööturul ja kas te soovite edasi arendada riigi rolli mm, ja kas te näiteks Hispaania selle suunalist poliitikat eh, toetaksite? kas eesistujas toetakse volinikku selles osas? aitäh, ma usun sotsiaalsesse turumajandusse, kuna see toimib ja see on loonud Euroopa ühiskonna mudelis on lahutamatuks osaks eh, sellest mudelist, mis kombineerib ühelt poolt eh, ettevõtluse mm, dünaamilisust ning teisalt eh, sotsiaalset solidaarsust minu arvates on riigil siin oma roll ja kui me räägime näiteks Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegiast, siis see tähendab, et meil on vaja riiki, mis võimaldaks ja soodustaks majandusarengut, eh, haridust, innovatsiooni, rohelisemate tehnoloogiate kasutust, digitaalseid teenuseid ning parendaks nii avalikku sektorit kui erasektorit sealtkaudu. ma usun, et riik ja turg saavad eksisteerida koos, kui on olemas vajalik tasakaal ja mitte ainult tasakaal, vaid et riik on vastutav ka nende raamide eest, mis on seatud majanduskasvule ning töökohtade loomisele. ja jätkuküsimus jah, üks oluline punkt ja see, mis puudutab just erastamist äh, ja riigi rolli vähenemist sealtkaudu majanduses, tegelikult Lissaboni strateegia kaudu on erastamist äh, soodustatud ja seetõttu tahaksin teada, milline on teie seisukoht erastamispoliitika suhtes? privatisation. erastamine kui eh, selline ei ole tegelikult eh, Euroopa Liidu ainupädevus, seda peab kohe ütlema. see on küsimus või see on vahend, mida saab kasutada eh, liik-, mida liikmesriigid saavad kasutada siis mõistlikul moel, kuid loomulikult on liikmesriikide otsustada, kuidas nad korraldavad oma avalikud ja sotsiaalteenused. komisjon kavatseb tulla välja ettepanekuga kvalitatiivse raamistiku suhtes, mis puudutab avalikke ja sotsiaalteenuseid. minu arvates on see väga oluline ja positiivne ning omalt poolt loomulikult annan panuse sellesse arutelusse. minu arvates on see oluliseks osaks just sellest Euroopa sotsiaalsest turumajandusest, et meil oleks kõrgetasemelised, hea kvaliteediga avalikud ja sotsiaalsed teenused uh,. Thank you uh,. Uh... suur tänu ja EFT nimel härra Blum. Is Mr Bloom not here? kas härra Blum ei ole kohal? sellisel juhul läheme edasi härra Martini juurde. jah, suur tänu. nüüd, äh, mis puudutab teie töömeetodeid, härra volinik, te ütlesite vastates küsim-, kolmandale küsimusele, et te tahate tagada info äh, voogusid, äh, just sellise info levimist, äh, mida te tahtsite näha siis, kui te ise olite parlamendisaadik ja viimastel aastatel oleme parlamendis rääkinud palju läbipaistvusest, äh, samas on toimunud Ameerika Kongressis avalikustamis- ja lobitöö seadusandliku akti arutelu. kas te kavatsete siin olla nii-öelda majakaks äh, selles osas ja suurepäraseks näiteks äh, teistele ja kuidas te kavatsete kaitsta ennast nende lobitöö rünnakute eest, mis kindlasti teile on suunatud. loomulikult me soovime rohkem ähm, läbipaistvust äh, nõukogu äh, töörühmade osas äh, ja ma tahaksingi teada, millised on teie kavatsused selles osas? suur tänu, härra Martin, selle küsimuse eest. tegelikult äh, ma olin äh, kümme aastat tagasi äh, kabineti või büroo ülem komisjonis siis, kui me panime paika läbipaistvuse reeglid ja siis olid need millekski väga uueks ja ma kindlasti tunnen suurt pühendumust ning omanikutunnet nende põhimõtete suhtes. ja need on tunduvalt ähm, kaasaegsemad kui ähm, need reeglid, mis kehtivad riigis, mida mina kõige paremini tunnen. meil Soomes on kolmkümmend neli erandit äh, info avalikustamise suhtes, äh, komisjonis on äh, läbipaistvuse suhtes tunduvalt ulatuslikumad reeglid ma kindlasti teen koostööd äh, president Barrosoga ning asepresident Tšehkovitšiga selles osas, kui äh, nad ametisse nimetatakse. Mm, ja ma tahan kindlasti loota, et Euroopa Liidul oleks parim läbipaistvus, parimad äh, käitumistavad, käitumisreeglid lobitöö tegijate suhtes ja ma usun, et kõik Euroopa institutsioonid ühinevad selle käitumiskoodeksiga tulevikus. ma ei ole ise väga mures eh, selles osas, mis puudutab lobitööd eh, minu kaudu, ma eelistan õhtustada kodus, mitte restoranis lobitöö tegijatega. <clears throat> ma ei soovi siin kedagi sellega loomulikult solvata. kas meil on jätkuküsimus? no selles küsimuses oleme ühel meelel, aga te ütlesite, et meil on vaja koordineeritud strateegiat selleks, et ähm, ületada praegune kriisiperiood. suurima Euroopa Liidu liikmesriigi kantsler on öelnud välja eesmärgi, et iga osapool, iga toode kuulub äh, kontrollimisele just finantsturgude valdkonnas. see on osa teie mm, vastutusvaldkonnast ja eh, te räägite siin koostööst. Eh, kas te olete valmis eh, tegema komisjonis sellesuunalisi samme ja seda edasi viima isiklikult? ja kas me oleme arves, valmis äh, arvesse võtma ka Ameerika lobitöö ja avalikustamise e-, eelnõud, äh, nii et te saate vastata <clears throat> lühidalt öeldes kaks korda jah. ma alustan teisest äh, küsimusest, ma olen küll Ameerika sõber, aga ma ei armasta nende mudeleid automaatselt kopeerida, pigem tahaksin neid enne lähemalt analüüsida. teiseks, mis puudutab finantsturge, siis äh, makro- ja mikrojärelevalve äh, finantssektoris on loomulikult omavahel seotud. minu äh, tulevane kolleeg, lo-, loodetav tulevane kolleeg Michel Barnier äh, on samuti selle küsimusega seotud, me teeme loomulikult koostööd ja praeguses volinike koosseisus olen ma äh, olnud osaliseks äh, selles, mis puudutab siis äh, finantsjärelevalvet nii makro- kui mikrotasandil. minu vastutus puudutab rohkem makrotasandit ja ma olen tõenäoline Euroopa äh, Süsteemse Riski Järelevalvenõukogu liige, arv-, mm, kui, nii nagu ma loodan, see pakett vastu võetakse So. aitäh, härra Blum on nüüd kohale jõudnud, nii et teil on võimalus oma küsimuse esitada, üks minut rude. Mr. Mr. Bloom? Yeah? Jeffrey? See? Thank you. Thank you very much and apologies for the rather belated arrival. suur äh, tänu, et te mulle äh, sõna annate ja vabandan, et ma hiljaks jäin ja äh, hilinenud uusaasta soovid ka teile, härra Rehn. mul on üks tõsine mure, nimelt poliitikud on väga vähe õppinud eh, hiljutistest läbikukkumistest ja kriisist. ma arvan, et väärib ka märkimist see, et kriisi eh, algus pärineb juba tuhande üheksasaja seitsmekümnendatest aastatest, kus reinvesteerimisakt vastu võeti. Eh, minu meelest see oli sellise, selline vilets seadusakt, mis ähm, küll ettevõtlusnõudeid pangandusse tõi, aga kesk, aga ilmselt äh, oli tegemist panganduses konspiratsiooniga, see äh, levis ka Aasiasse ja erinevatesse süsteemidesse. kõnelejad katkestatakse küsimuse esitamiseks antakse ainult üks minut, vabandage. kas te saaksite äh, meile kinnitada, et me siiski varematest kogemustest oleme õppinud poliitikud ja keskpangad on äh,, ei ole õppetunde siin tõsiselt võtnud. suur tänu ja nüüd äh, härra Rehn, sõna on teil jah, ma saan aru, et te esitasite küsimuse, mis puudutas finantsjärelevalve paketti panganduses ja selle seost saadud õppetundidega. minu arvates oleks ainult teretulnud see, et nõukogu ja parlament, seadusloojad, võtaksid vastu üsna pea niisuguse paketi, mis puudutab nii makrotasandil kui ka mikrotasandil usaldusnormatiivide täitmise järelevalvet. minu meelest oleks eh, see eh, suur samm edasi, tagamaks finantsregulatsiooni eh, ja järelevalve, mis oleksid meie ülesannete kõrgusel nii Euroopas kui ka ülemaailmsel tasandil. see on üks suurimaid väljakutseid mõni nädal tagasi esindasin komisjoni nõukogus, kus ma ütlesin väga selgelt välja äh, asendades Margot Wallströmi laienemisvolinikuna, et meil on vaja finantsregulatsiooni valdkonnas usaldusnormatiivide täitmise järelevalve all palju rohkem äh, pädevust vaja ja me tahaksime, et finantsjärelevalve tõesti toimiks. tänan. kui nüüd te saaksite täiendava küsimuse kahekümne sekundiga esitada, siis oleks väga hea. suur tänu, jah. tahtsin lihtsalt küsida, kas te olete aru saanud, kust probleemid pärinevad, minu meelest on seitsmekümnendatel aastatel sotsiaalseadustikku äh, vastu võetud, mis on äh, äh, ebavajalik hea küll, jah, ma uurin seitsmekümnendate aastate eluolu oma ajalooraamatutest ja vaatan, milline see eh, sotsiaalmajandus tol perioodil oli, aga meie eh, ühiskonna ees on praegu väga palju eh, väljakutseid ja finantskriisiga toimetulek finantssektoris on praegu kõige-kõige tähtsam ja seetõttu peab vastu võtma sellise paketi, mille siis välja töötavad parlament ja nõukogu. nagu ma ütlesin, tänan ja läheme edasi Rahvapartei küsimustega. kõigepealt härra Langen. suur tänu. härra volinikukandidaat, te olete väga keeruka portfelli vastu võtnud. majanduskasvu ja stabiilsuse pakt ei ole ju tegelikult jõus. intressimäärad kõiguvad, eh, mõned riigid on lausa pankroti äärel ja teie räägite uutest finantsinstrumentidest, et konsolideerida finantssektorit. ma arvan, et see ei ole piisav. liikmesriigid peavad ise läbi viima reforme, riigivõlast üle saama. ma ei tea, kuidas saaks samal ajal ka solidaarsust tagada. mida kavatsete teie teha, milliseid instrumente rakendada selleks, et motiveerida reforme, et vähendatakse avaliku sektori võlga, mis tõeliselt ohustavad eurot. suur tänu selle küsimuse eest, härra Langen. tõesti. mees on suur väljakutse tagada euro tulevik tugevdada ka Euroopa majandust ja selles kontekstis on kasvu- ja stabiilsuspakt heaks raamistikuks, et avaliku sektori jätkussuutlikkust tagada. kriisist väljumise strateegiad on samuti väga olulised, sest nad peavad olema väga täpselt välja töötatud. mitte nii, et kõike saab lüüa ühe vitsaga meil äh, peaksid olema järk-järgulised meetmed välja töötatud selleks, et kriisist väljuda. nõukogu ja Euroopa Komisjon äh, mõlemad on toonitanud, et äh, fiskaalkonsolideerumine peaks algama hiljemalt kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, mõnedes riikides isegi varem nende kõrge eelarvedefitsiidi tõttu. avasõnas ütlesin ka, aga et see saab toimuda ainult siis, kui majandus on tugeval alusel. me tahaksime seetõttu vältida niisugusi äh, samme nagu äh, äh, suure kriisi ajal USA-s kolmekümnendatel aastatel või Jaapani majanduskriisis. seetõttu peame olema hästi ette valmistatud, kui majandus on tugeval alusel siis tegutseme vastavalt ja otsustuskindlalt, et oma eesmärke saavutada. tänan. kas teil on täiendav küsimus? me teame teie tööd, tunneme seda, kui te olite laienemisvolinik, kuigi ka selles valdkonnas on veel ikka mitmeid lahendamata probleeme strateegiate muutmiseks on vaja ikkagi väga palju julgust, muidu tulevad sellised tagasihoidlikud poliitikad, kuidas saaks sal-, kas te hakkate jälgima või järgima härra Almunia niisugust progressiivsemat lähenemist? austan väga kolleeg Almuniat ja olen ka tema tööst õppinud Äh, kui mind ametisse kinnitatakse, kavatsen muidugi tema jälgedes käia. majanduspoliitika raames aga on liikmel, liikmesriikidega partnerlus väga tähtis ja samal ajal alusleping ja äh, pakt annavad juriidilise aluse selleks, et nõuda äh, solidaarsuse nimel ka liikmesriikidelt reeglite järgimist kui kõik läheb nii, nagu plaanitud, siis äh, seisame silmitsi kriitilise olu, olukorraga, nimelt Kreeka puhul juba sel kuul või järgmisel kuul, sest me peame lahendama liigse eelarvedefitsiidi probleemi ja võtma konkreetseid meetmeid. suur tänu ja nüüd Läheme edasi järgmise küsimusega Rahvaparteilt, härra Hokmar. Um, suur tänu ja ma vägagi tervitan teie prioriteete, jätkusuutlik äh, avaliku sektori rahastamine on väga oluline, põhjused on ilmselged, mitte ainult seetõttu, et see on ühest äh, mehhanismist, mis on äh, Euroopa Liidu käsutada. me muutsime mõni aasta tagasi stabiilsuse kasvupakti, lubasime rohkem paindlikkust ja paljud liikmesriigid kasutasid seda. tulemuseks oli see, et kui me langesime kriisi, siis paljudel paljud liikmesriigid olid ära kasutanud kõik selle, mida reeglid lubasid ja siis ei olnud enam võimalusi võtta vastumeetmeid, kui asjad halvemaks läksid. me oleme näinud defitsiidi süvenemist. ma tahaksin nüüd küsida, et kuidas seda stabiilsusega kasvupakti tugevdada võib-olla ja kuidas näha ette teatud ülejäägid, mis aitaksid reeglitest kinni pidada ka rasketel aegadel Hmm, kas te oleksite millekski selliseks valmis? Uh, aitäh, härra Högmark, minu arvates äh, stabiilsuse ja kasvupakti reform on tegelikult äh, teeninud meid suhteliselt hästi ning finantskriisi äh, ning majanduslanguse kontekstis on meie liikmesriigid suutnud kasutada seda lisa pagase reform nägi ette siis erandlikeks olukordadeks. ja minu arvates aastatel kaks tuhat üheksa ja käesoleval aastal kaks tuhat kümme loomulikult äh, on meil niisugused erakorralised asjaolud. tegelikult on see seotud äh, ka härra Langeli küsimusega, mul ei olnud aega selgitada, et jah, meil on vaja panna rohkem järjekindlust stabiilsuse ja kasvupakti elluviimisesse ning eh, selles kontekstis peab meil olema ka võimalus eh, panna paika laiapõhisem järelevalve mehhanism, nii nagu härra Kiigold ütles, ka makrotasandil eh, ja selles osas peame sisse tooma äh, Eh, nii-öelda süvendatud järelevalvemeetodid uue leppe eh, üks, kaks, üks ja üks, kolm, kuus põhiselt. ma kavatsen tulla välja teatisega tugevdatud majanduspoliitika koordineerimise ning järelevalve eh, kohta üsna pea peale seda, kui olen ametisse astunud, kui mind loomulikult kinnitatakse ning see peaks meile kõigile andma võimaluse arutada, kuidas stabiilsuse ja kasvupakti eh, rakendamist tugevdada ka headel aegadel, nii nagu te ütlesite. ja lisaküsimus, ma taha-, jah, ma tahaksin nüüd täpsemalt küsima, et kas te olete valmis arutama või välja pakkuma äh, rangemaid nõudeid Äh, headeks aegadeks, sest riigid peaksid koguma äh, ülejääke või reserve äh, headel aegadel, selleks et reaalselt oleks võimalus neid kasutada halbadel aegadel. see oleks üks peamisi õppetunde võib-olla sellest kriisist. Uh, is... ma arvan, et see küsimus peab kindlasti olema majanduspoliitika järelevalve tugevdamise arutelude südames, teil on täiesti õigus, et need riigid, kes eh, sisenesid finantskriisi suhteliselt eh, tugeva avaliku eh, sektori rahastamispoolega, siis neil oli võimalus tsüklile vastupidiseid stiimuleid rakendada äh, majanduse elavdamiseks ja selles osas äh, instinktiivselt seoses äh, stabiilsuse ja kasvupakti äh, reformiga oleksin ma valmis minema selles suunas, kuid kõigepealt on vaja siiski asju põhjalikult analüüsida ja ma tahaksin põhjalikuma vastusega tulla teie juurde tagasi siis, kui ma olen ametisse kinnitatud. aitäh, järgmiseks kolleeg Tissen aitäh, härra volinik. kui me soovime tõesti sotsiaalturumajandust teostada ja see on ju leppe põhieesmärk, siis meil on vaja rohkem kasvu, rohkem rohelist kasvu ja ka rohkem töökohti. siinkohal pean ma silmas seda, mida kolleegid on siin juba maha öelnud äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia kohta. meie kardame nimelt, et saab olema väga palju välissurvet liikmesriikidele ja liikmesriigid ei suuda piisavalt endale kohustusi võtta selleks, et kõik see töö tehtud saaks. siin on juttu olnud stabiilsuskasvu paktist ja uuest strateegiast. jah, see on kõik väga kena, aga ega süüdistava sõrmega osut-, kasutamine ei ole samas vilja kandnud. võib-olla peaks siiski ikka sanktsioone kasutama. ja või, ja võib-olla tuleks ka kasutada rohkem präänikut kui piitsa. I agree that uh, we have to ma arvan, et me peame analüüsima kogemusi, mida oleme saanud Lissaboni strateegiast, peame analüüsima selle eh, head ja vead läbi. võib-olla tööturgu oleks vaja ka paremini analüüsida ähm, paindliku turvalisuse seisukohalt ja nii edasi siin on erinevatel riikidel erinevad kogemused. Lissaboni strateegia kohta on mainitud vähemalt kahte nõrka lüli. esiteks, et Lissaboni strateegial puudus tõhus järelevalvemeetod ja teiseks ei olnud eh, piisavalt eh, jõulist rõhuasutust Euroopa tasandi tegevusele. ma arvan, et mõlemad Äh, nõrkust on võimalik parandada. esimese kohta ma ütleksin, et liikmesriigid, äh, parlament ja komisjon ei ole ju äh, nii-öelda sündinud konfliktis olema. Ähm, tähtis on, et kakskümmend kakskümmend strateegia õnnestuks, loomulikult meil on vaja liikmesriike, ametiühinguid, huvigruppe kaasata sellesse ettevõtmisesse niimoodi, et neis kõigis oleks tõeliselt ehe omanikutunne ja niimoodi on meil võimalik majanduskasvu ja jätkusuutlikkuse alal tulemusi saavutada, nii et mina pooldan partnerlust. samas tahaksin öelda, et just nimelt tänu partnerlusele on meil paremad võimalused järelevalvet teostada ja kindlustada, et need eesmärgid, mis me ühiselt oleme seadnud, et nende suhtes ka liigutakse tõsiseltvõetavalt liikmesriikides. järelküsimus. jah, aitäh. härra volinik, kas te olete valmis korraldama uue uurimuse selleks, et analüüsida, kuidas oleks võimalik premeerida neid liikmesriike, kes Äh, on ähm, endale kohustusi võtnud ja teiseks, kuidas karistada neid, kes äh, võetud kohustustest kinni ei pea ähm.? ma arvan, et äh, planeerimise kontekstis ning Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia kontekstis tuleb kindlasti ähm, vaadata kõiki neid küsimusi, tähtis on see, et strateegia õnnestuks. ja sealjuures on meil võimalik ka mõelda, milliseid äh, motiveerivaid tegureid liikmesriikide jaoks luua selleks, et strateegia õnneks, õnnestuks. ma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, et äh, meil on vaja analüüsida ka seda, milliseid ettepanekuid oleks võimalik teha selleks, et et äh, rohkem avalik sektor investeeriks. aitäh ja sotsiaaldemokraatide ja demokraatide öö, äh, fraktsioon järgmiseks. suur tänu, härra volinikukandidaat, teie portfell on uues komisjonis väga oluline. Teil on vaja nii kujutlusvõimet kui ka julgust, kui oleks vaja stabiilsuspakti äh, liigutada, aga äh, meil on vaja äh, majandust konsolideerida, Eurotsooni konsolideerida äh, ja kriis on mm, välja toonud ka selle, kui erinevalt kasvavad erinevate riikide majandused ja seda muide ei kannata ilmselt meie rahaliit välja. kuidas te kavatsete olukorda parandada? Te rääkisite uuenduslikest finantseerimisvahenditest, kuidas näiteks ühiselt alata eh, võlgu, riigi, avaliku sektori võlgu, kas antakse välja mingid eurovõlakirjad või on teil veel mingisuguseid ettepanekuid näiteks mitmepoolse järelevalve osas? aitäh küsimuse eest! kui lubate, siis ma meenutaks eelmisi vastuseid selleks, et aega säästa mm, teema siis majanduspoliitika järelevalve. majanduskriisi tingimustes oleme me õppinud, et meie tegevus peab olema paremini konver-, koordineeritud ja see saab olema ka üks järgmise komisjoni koosseisu põhilisi ülesandeid. siin oli juttu uutest finantseerimisvahenditest. mina arvan, et kui finantseeritakse infrastruktuuri, eh, eh, kommunikatsioonivõrke, siis eh, üle-euroopalisi võrke ma pean silmas. ma arvan, et ähm, seda küsimust oleks vaja uuesti analüüsida ning mina suhtun avatult taoliste projektide finantseerimisse koostöös Euroopa Investeerimispangaga. mõnes mõttes on meil sellised meetodid juba kasutusele olnud, sellepärast et eh, Euroopa Investeerimispank on näiteks eh, loonud eh, tagatisvahendid, garantiid investeeringute jaoks. minu arvates ähm, on asja vaja uuesti üle vaadata ja mina olen vägagi avatud kõikide olemasolevate võimaluste ärakasutamisele niimoodi, et oleks võimalik ühitada avaliku ja erasektori rahad selleks, et saaks täidetud EU kakskümmend kakskümmend eesmärgid. Merci beaucoup dans cet esprit euh, suur tänu. mida arvate te aga sellest algatusest, mis võimaldab majandusküsimused tõsta strateegilise ja poliitilise tasandini? näiteks üheteistkümnendal veebruaril kavatseb ühe kohtumise korraldada president Herman Van Rompuy, et äh, rääkida siis uuest agendast Euroopa arengus kuidas kavatsete eh, erinevaid tegevusi, millest te rääkisite eh, ja mida te kirjeldasite, koordineerida ilma eh, järelevalveta, mis oleks samuti teie pädevuses, finantsturgude järelevalveta nimelt? aitäh! ma olen täiesti kindel, et me teeme tihedat ja tulemuslikku koostööd kolleeg Michel Barnier'ga seda siis makro- ja äh, mikrofinantseerimise alal, sellealaste õigusaktide alal, me oleme tegelikult seda asja juba temaga arutanud ning äh, koostöö kindlasti jätkub eeldusel, et meid mõlemat äh, ametisse kinnitatakse. Te mainisite ülemkogu. ma usun, et äh, ülemkogu kindlasti soovib juhtida Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat ja sellepärast president Barroso on ise tegelikult ähm, võtnud ka ohjad enda kätte. minu ülesandeks on teda toetada horisontaalsetes küsimustes majanduspoliitika koordineerimisel ja nii edasi. ning ma luban, et teen oma parima selleks, et ka ülemkogu öö, ähm, tegeleks selle küsimusega, loomulikult mina ülemkogus ei istu, aga president Barroso on seal küll. Äh, jah, ja järgmine, järgmisena kolleeg Huang Ngok. Euh, härra volinikukandidaat, teie soovisite Ähm, äh, kriisist väljumise puhul niisuguste äh, äh, traditsiooniliste meetmete juurde tagasi pöörduda mm, praeguses olukorras, kus majanduskasv jääb alla ühe protsendi, kas ei, kas ähm, jõulisemad vahendid ei lämmata majanduskasvu? ja nüüd avalikus sek-, sektori vahendeid tuleb läbi vaadata uue pilguga, et äh, avaliku sektori võlg, riigivõlg ei äh, süveneks. milline võiks olla äh, selline, sellekohane poliitik, poliitika ja kas te olete ka proovinud analüüsida avaliku sektori kulutusi, massilisi kulutusi teatud riikides? you are right that uh kõigepealt teil on õigus. Euroopa kannatab äh, potentsiaalselt piiratud tootlikkuse all meie arengupotentsiaal on kannatada saanud finantskriisi tingimustes ning kulub mõnda aega enne, kui me uuesti jälle majandusarengus hoo sisse saame, äh, sellise hoo, mis vastaks meie potentsiaalile. selleks, et äh, seda tulemust saavutada, on vaja kahte asja koos. ühelt poolt investeeringuid, nii avaliku kui erasektori investeeringuid haridusse, innovatsiooni, keskkonnatehnoloogiatesse, energiatehnoloogiatesse, ähm, teadustöösse ning teiselt poolt on meil vaja mõelda, milline peab olema äh, kriisiaegsetest erimeetmetest väljumise strateegia. niimoodi, et saaksid äh, säilitatud heas seisus avaliku sektori rahad, nii et esimene pool investeeringud, teine, äh, teine oli siis see kas alanev joon või vähemalt stabiilne kui me midagi oma avaliku sektori rahadega ette ei võta, siis sellisel juhul see võlg, need võlgnevused eh, järjest suurenevad. ja see tähendab seda, et investeeringuteks rahasid enam ei jätku. me peame leidma selles küsimuses õige kursi, see tähendab seda, et meil on vaja muuhulgas ka innovatiivseid finantseerimisvahendeid selleks, et ühitada avaliku ja erasektori investeeringud. Alors dans le cadre des, des välmispoliitikast rääkides, mida te soovite kujundada? kas on võimalik pikaajalise finantsstabiilsuse tagamisega vältida see, et ei kannataks sotsiaalfondid ja tervishoiukulutused, nagu me nägime kriisis? mina arvan, et Euroopa Euroopa kaasaegses ühiskonnas avaliku sektori poolt pakutavad teenused, sotsiaalteenused, sealhulgas tervishoiuteenused on võtmetähtsusega. Need on osa Euroopa heaoluühiskonnast. selleks aga, et heaoluühiskond oleks jätkusuutlik, peavad ka meie avaliku sektori rahad olema jätkusuutlikud ja see on liikmesriikide pädevuses sest me räägime ju öö, ähm, sellest, et eelarveeraldised on liikmesriikide pädevuses, liikmesriigid peavad ise äh, rõhuasetused välja kujunema oma riigieelarves. ma loodan, et liikmesriigid äh, eelarvetes avaliku sektori rahade seisu parendavad äh, niimoodi, et see aitab kaasa äh, kasvule niimoodi, et see on äh, tervislik pikemale tuleviku arengule. ja nüüd ALDE äh, nimel kolleeg Klints, palun. aitäh. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid väsimatult alati korrutavad seda, äh, kuidas nad ikkagi koordineerivad finantskriisile reageerimist, uus, selleks et finantskriis ei korduks ja nii edasi. minule tundub, et de facto olukord on hoopis teistsugune. Äh, nad tunduvad järjest äh, kaugemale üksteisest minevat, kas või pankade kapitaliseerumise osas, äh, selles, mida ja millal reguleerida. tundub, et Euroopa on palju kaugemal Ameerika Ühendriikidest, kui ta oli kolm aastat tagasi. ja mina tahaksin teie käest küsida, mida te järgmise aasta jooksul praktiliselt ette kavatsete võtta selleks, et see lõhe veelgi ei suureneks ja selleks, et jälle me ei läheks vahekohtutesse nende mm, erinevuste tõttu. aitäh, härra Klints! osalt ma olen teiega nõus, osalt eriarvamusel aga. jah, meil oleks vaja oma koostööd Ameerika Ühendriikidega parandada majanduspoliitika alal, aga kui vaadata viimast paari aastat, siis näiteks eh, eriti G kahekümne kontekstis oleme me ju maailma mastaabis vastastikku kokku leppinud tohutu suures äh, ma-, äh, rahalise elavdamise paketis. ma pean silmas siin kahe tuhande kaheksanda aasta lõpuotsuseid, mis olid äh, otsustava tähtsusega vältimaks majanduslanguse muutumist pikaajaliseks agooniaks. Eh, ja siis on muidugi veel finantsjärelevalve küsimused. ka selles osas me oleme koostööd teinud, aga muidugi ähm, leian ka mina, et eh, asju võib paremini teha. kui me vaadame, kas, vaatame kas või tasakaalutust makromajanduses maailma mastaabis, me teame, et Hiina eel arve on ülejäägis, nad ei ole valmis laskma oma valuutal öö, äh, odavneda, aga USA on jälle, USA eelarve on defitsiidis, jooksev konto defitsiit on seal hästi kõrge. see tähendab seda, et meil on vaja väga tõsist arutelu oma põhipartneritega, äh, sealhulgas Ameerika Ühendriikide ja ka Hiinaga selleks, et arutada, kuidas maailma majandust paremasse, maailma makromajandust parema, paremini tasakaalu saada. selles mõttes Hiina on peaaegu sama tähtis kui Ameerika Ühendriigid, siis selles mõttes, kui me räägime makromajanduslikest äh, tasakaalutustest. jah, aitäh ja mul on veel Eurotsooni kohta küsimus ja laienemise kohta küsimus. on selliseid majandusteadlasi, kes ütlevad, et uute liikmesriikide puhul oleks mõte, et eriti nende puhul oleks mõte, et kui nende valuuta on seotud euroga, et siis nad võiksid väga ruttu liituda eh, eurotsooniga ja siis õnnestuks eh, kiiresti hajutada need mured, et võib-olla nende valuuta devalveeritakse või mm, mis te arvate nende väikeste riikide eh, liitmist euro, liitumist eurotsooniga väga kiires perspektiivis? mina arvan, et me peame reeglitest kinni pidama. Euroopa Liitu ühendab Euroopa Liidu õigus ja reeglid. ma olen vägagi hästi kursis, võib-olla siis ma nüüd äh, lihtsustan seda, ma olen vägagi hästi kursis selle aruteluga juristide ja majandusteadlaste vahel. minu jaoks on vägagi selge põhieesmärk on jätkusuutlik avalikud, avalikus sektori rahad pikemas perspektiivis ning ka makromajanduslik stabiilsus. ühinemiskriteeriumid on sellised indikaatorid, millega mõõdetakse, kas üks või tek-, teine riik vastab nendele põhikriteeriumidele, kas nende avaliku sektori rahad on jätkusuutlikud ja võimalike kandidaatide hindamisel äh, ma lähtungi nendest kriteeriumidest ja ka kõikidest muudest reeglitest, mis kehtivad äh, Majandusrahaliidu kohta. aitäh! Ähm, äh, ärge nüüd käige doktor Klintsi eeskuju järgi, aga nüüd öö, kolleeg Lambert, Rohelised well,. I härra Rein, ma olen äh, pikka aega kasutanud neid erinevaid ähm, äh, vahendeid ja seadmeid ja tegelikult Soome on ähm, aidanud mul äh, nendega kohaneda väga kiiresti ja minu telefon näiteks on Nokia. ma nõustun teiega täiesti selles osas, et kui eesmärgiks on skp kasvu taastamine, ütleme siis rohelise komp-, komponendina, siis me oleme näinud seda, et skp eh, kasv on kaasa toonud eh, nii-öelda ebaõigluse eh, ka-, kasvu ja teisalt keskkonnakahjud, nende hulgas kliimamuutused minu küsimus on väga lihtne, et mida te kavatsete selle majandusarengu mudeli juures äh, muuta, sest mulle tundub, et te tahate teda muuta vaid marginaalselt ja väga vähe. aga milliseid muudatusi teie ette näete? Talk... aitäh, te räägite nüüd äh, inimesega, kelle käsutuses ja kelle riiulis on Puntnami raport äh, Euroopa majandusliku tuleviku kohta ja ma olen seda ka tihti lehitsenud. Äh, loomulikult te puudutate väga olulist küsimust ja ma olen äärmiselt äh, pähen-, pühendunud sellele, nii nagu te ütlesite, rohelisele komponendile. see rohelisemaks muutmise mõõde, mis peaks olema kõigi sektorite aluseks ja selliste majandusinstrumentide kasutamine sel eesmärgil nagu äh, maksud, seda me ka teeme, kliimamuutuste osas, energiapaketi osas, seal on Euroopa Liidu ambitsioonid väga suured ja mul oli hea meel olla nende kolleegide hulgas, kes otsustasid süsinikdioksiidi heitmete vähenemise üle kahekümne protsendi võrral ning äh, taastuvenergiate kasutamise kasvu äh, üle kahekümne protsendi võrra samuti, nii et see peab olema ühelt poolt äh, seadusaktid ja maksud ning teisalt innovatsioon ja tehnoloogia, need kaks äh, asja peaksid koos töötama ja meie ülesandeks on tagada, et seal tekib äh, positiivne dünaamika äh, selle seadusandliku töö ning tehnikaalase või tehnoloogiaalase töö vahel, selleks et me jõuaksime jätkusuutlikuma ühiskonnamudeli suunas liikuda me oleme teele asunud, aga, aga kaugele veel ei ole jõudnud, aga ärge minu pühendumist küll küsimuse alla seadke. ma tahaksin täpsustada, SKT kui näitaja, kas võiks siiski palju täpsemat, mitmekesisemat näitajat kasutada inimtege-, inimtegevuse mõõtmiseks Ku,, kuidas teie suhtute sellisesse diskussiooni? tundub, et süsteem töötab siin tehniliselt minu vastu. ma leian ennast nüüd mitte nende kahe vahel, vaid nii-öelda mõlemal toolil, mõlemal positsioonil. meil on vaja ühelt poolt SKP-d, aga teisalt äh, mingit äh, üldist, üldisemat mõõdet. SKP üldise majandustegevuse mõõtjana toimib suhteliselt hästi, loomulikult tuleb seda pidevalt arendada nii et äh, nii nagu on ka tehtud Eurostati ja äh, muude statistikaorganisatsioonide poolt, kuid äh, paralleelselt tahaksin ma rajaneda sel tööl, mis puudutab mõistet rahvuslik koguprodukt ja enam ning selles osas tahaksime siis paika panna niisuguse mõõteraamistiku, mis statistiliselt mõõdaks ka teisi näitajaid, inimarenguga seotud näitajaid, mitte ainult äh, SKP-d või muid majandusnäitajaid. mõlemad on olulised, kuid me peame loomulikult äh, aru saama, et äh, kumb, et ükski neist ei asenda elu, vabadust ja õnnepüüdlusi ja nüüd konservatiivid ja reformistid, proua Ford. suur tänu ja tere tulemast äh, siia komisjoni. Te rääkisite ähm, neist väljakannatamatutest äh, avalikest äh, defitsiitidest ning samus vajadusest investeerida tehnoloogiasse ja kasvu ja siis te räägite uutest vahenditest, millega neid investeerijaid või neid investeeringuid tagada. üks Briti naispoliitik paarkümmend aastat tagasi ütles, et ähm, me ei saa kuulutada raha, mida teil ei ole. tundub, et me või oleme siin võib-olla jõudmas sellisesse olukorda. siis, kui härra Monti tuli meie juurde ja selgitas ähm, investeeringute võimalusi, siis räägiti sellest, millised vahendid on ja ma äh, Euroopa Liidul on ainult viiskümmend protsenti ähm, teadustöö vahenditest erasektorist võrreldes seitsmekümne viie protsendiga Jaapanis. härra Monti ütles, et me peame tõstma makse, ja pikemas perspektiivis neid alandama selleks, et soodustada innovatsiooni. Ähm, ma pean kõigepealt ütlema, et ma Marju Monti ühisturu raportit äh, ootan suure huviga, see peaks välja tulema aprillis, ma olen temaga pidanud äh, mõningaid eelkõnelusi ja seda lõpptoodet ootan ma suure huviga. loomulikult äh, mitmel viisil, nii nagu te viitasite Mario Montile, on nii temal kui teil õigus selles osas, et kõigis arenenud majandustes erasektor vastutab suures osas investeeringute eest eh, innovatsiooni ja teadusuuringutesse. ja ma arvan, et üks õppetund sellest oleks, et me peame tagama, et meie avalik rahastamine ei halveneks eh, sellisel viisil, et ta eh, justkui trügiks välja selle erasektori poolse finantseerimise, mis muidu äh, läheks innovatsiooni ja teadusuuringutesse. seetõttu pean tulema tagasi varem öeldu juurde ja andestage mulle mu jäärapäisus, kuid ma usun, et jätkusuutlik avalik finantssektor ning jätkusuutlik tööhõive peavad käima käsikäes ja see on äärmiselt tähtis ka selles osas, mis puudutab investeeringuid innovatsiooni ja teadustegevusse. jah, aga nüüd jätkuküsimusena, kas te vastaksite sellele, mm, mida te arvate härra Monti arvamuse kohta selleks osas, et keskpikas ja pikas perspektiivis peavad maksud olema konkurentsivõimelised yes.? minu vastus on väga lihtne, jah ma ise olen kaks korda läbi viinud oma kodumaal eh, üheksakümnendate alguses maksureformi, siis kui ma eh, selle riigi <clears throat> halvima majandusperioodil olin peaministri nõunikuks. ja ma usun, et maksusüsteemid peavad soodustama ja toetama jätkusuutlikku arengut meie ühiskonnas Uh, suur tänu, nüüd läheme edasi kuue küsimuse juurde ja härra Tšuntis. suur tänu naisinaine härra volikogu kandidaat, ma olin tegelikult ette valmistanud hoopis teistsuguse küsimuse, aga arvestades seda, milline et, et, et komisjon ja Keskpank või vabandust, EIB käisid hiljuti lähetuses Kreekas. tahaksin küsida selle kohta, et nimelt seitsesada eurot peaks olema piisav pensioniks, vähendada ei tohi pensioneid et eh, samas on tegemist maksudest kõrvalehoidmisega, käibemaksust kõrvalehoidmisega Euroopa Liidus. Eh, räägitakse madalatest pensionitest, aga eh, need ressursid, mis kaotsi lähevad sotsiaalmaksude jaoks, mida te kavatsete ette võtta maksupettuste vältimiseks? Äh, maksudest kõrvalehoidmine on muidugi tõsine probleem ja seetõttu tuleb rõhutada, et igasugused niisugused lüngad äh, Eh, mida on võimalik ära kasutada, need on lubamatud, iseenesest kui need puudutavad meie sotsiaalteenuseid, loomulikult see jääb liikmesriikide pädevusse, liikmesriigid ise peavad võitlema maksupettustega ja selles kontekstis on siis tegemist Kreeka valitsuse ja ametivõimudega, kes eh, peavad võitlema maksupettusega ja eh, samuti tagama selle, et äh, aruandlus ja statistika funktsioneeriksid usaldusväärselt tulevikus. jätkuküsimus. millise mandaadi alusel äh, kas teie äh, või siis härra Almunia saavad esitada siis soovitusi pensionide kohta. miks te ei oota ära meie valitsuse stabiilsusprogrammi ja kohtute siis ministritega? Teil on õigus. me ootame tõesti praegu Kreeka valitsuse stabiilsusprogrammi ja äh, veenev poliitik palgapakett, konkreetsed käegakatsutavad meetmed, mis sillutaksid teed üle saamaks liigsest eelarve defitsiidist on oodatud, see on väga tähtis ja me teeme koostööd Kreeka ametivõimudega. kui see stabiilsusprogramm meile esitatakse, siis eelolevatel nädalatel mingil hetkel kindlasti arutame seda küsimust, kas siis praeguse või tulevase komisjoni koosseisuga ja nüüd läheme EFT juurde ja Randes, palun. Madam President. aitäh, proua president, härra Rein, ma olen siin. tundub, et äh, Euroopa Liidu li-, või ei, eh, vabandust, Eurotsooni liikmelisus äh, on teatud riikide jaoks väljakannatamatuks muutunud, siis kui euro sisse viidi, siis äh, hinnad paljudes Eurotsooni riikides tõusid ja praegu arvamusküsitlused äh, näiteks Eestis ütlevad et, et seitsekümmend viis protsenti elanikkonnast arvavad, et elamiskulud kasvavad, isegi siis, kui nad toetavad eurot. ja kui see neile järgmisel aastal tuleb kas te nõustute sellega, et euroga ühinemine toob kaasa hinnatõusu, mida te teete selle vältimiseks ja kas te soovitate eh, enamatel riikidel Eurotsooniga ühineda ja minu teine küsimus, kuidas peaksid toimima need riigid, kes peavad eh, devalveerima oma valuutat selleks, et majandus- ja finantskriisiga hakkama saada ja kuidas nad saavad seda teha siis, kui nad on Eurotsoonis? I, I trust you, try to use ma püüan nüüd kasutada vastamisaega esimesele küsimusele, mis puudutas siis neid äh, hinnatõuse. eurotsooni liikmelisus ei tohiks äh, kaasa tuua hinnatõusu. ja loomulikult sõltub see äh, konkreetse riigi majanduspoliitikast ning võimekusest säilitada madalat inflatsiooni mis on tegelikult üheks peamiseks eh, kriteeriumiks riigile, kes Eurotsooniga liitub. ei ole mingeid eh, olulisi tõendeid hinnatõusude kohta, kuigi võib olla teatud väikesi tõuse, mis kaasnevad arvude ümardamisega, kuid kui majanduspoliitikad on korras, siis ei peaks üldisi hinnatõuse euroga liitumisel mm, kaasnema. Te küsisite, kas ma olen selle poolt või vastu, et Eurotsoon kasvaks. ma olen Euroopa Liidu aluslepingu põhjal selle poolt, selles mõttes, et kui riik täidab Eurotsooniga liitumise eh, kriteeriumid ja järgmiseks tõenäoliseks kandidaadiks on Eesti, siis peaks tal oleks võimalik eh, ühineda mm, Eurotsooniga me peame tõesti tagama, et hoolimata tähtaja lähedusest kõikidest nõuetest äh, kinni peetaks ja äh, kevadine lähenemisraport annab sellest ka ülevaate. härra Rehn, Slovakkia tähistas nüüd äh, ühe, ühte aastat Eurotsoonis ja meie oleme näinud hinnatõusu sinnamaani, et need on tõusnud kuni kakskümmend viis protsenti, samas SKT on langenud äh, ühe protsendi võrra enam kui naaberriigis Tšehhi Vabariigis. kuidas te seda selgitate ja kuidas te ütlete, et sellel ei ole midagi pistmist Eurotsooniga liitumisega? Uh, võib-olla nende numbrite taga on mitmeid tegureid ja mul on väga palju slovakkidest sõpru, ja ma pean ütlema, et äh, valdav enamus, äh, vähemalt minu arvates, on selle poolt, et Slovakkia ühines Eurotsooniga. euro on pakkunud nii-öelda tormikaitset praeguses finantskriisis nii Slovakkiale kui ka minu koduriigile ja ma mäletan väga hästi üheksakümnendate aastate majanduslangust, äh, siis Soomel ei olnud eurot ja meil olid tohutud inimkaotused nii-öelda tööpuuduse tõttu ja nüüd kaitseb tegelikult ähm, just Eurotsooniga liikmelisus äh, väga paljusid riike. aitäh ja me läheme nüüd tagasi Rahvapartei juurde ja järgmine küsimus on härra Karaselt. Oh, äh, härra Rehn, härra Rehn me tunneme teie eh, head tahet küll, aga vahel te olete ju täiesti võimetu. võimetu sellepärast, et teil ei ole öö, eh, pädevust, teil ei ole, eh, selles mõttes, et teil ei ole volitusi antud. minu meelest siin tingimustes on vaja rohkem otsustavust, rohkem eestvedamist ja juhtimist. mis te arvate, kas mit-, ei saaks neid eesmärke paremini tea-, täita, kui Euroopa Komisjon koostaks konkreetse kriteeriumide komplekti Euroopa kakskümmend kakskümmend jaoks. et siis tuleks ka selgelt välja, mida see kõik maksma läheb, milline saaks olema avaliku sektori rahanduse seis. siin on vaja kõikidel oma panus anda komisjonil, Euroopa Keskpangal ja nii edasi. sest praegu on ainus äh, vahend, millega saab äh, mängida, on see äh, liigdef-, liigse defitsiidi menetlus. The... mina arvan, et majanduspoliitilist poliitiliste otsuste mudel Euroopas on nagu sümfooniaorkester. kõik need orkestri, orkestrandid ja instrumendid peavad hästi mängima selleks, et tulemus äh, mõjusalt kõlaks. see öö, äh, mm, puu, see tähendab Euroopa Keskpanka, äh, parlamenti, komisjoni ning kõiki nõukogu formatsioone. mina arvan, et eesmärke Euroopa kakskümmend kakskümmend osas, siis jätkusuutlikkuse ja tööhõive osas, on kõige lihtsam täita sellisel juhul, kui me seame endale eh, ambitsioonikad, kuid samas realistlikud eesmärgid. kui me seame need eesmärgid Euroopa Liidule. iga liikmesriik eh, seaks oma eesmärgid ja me kontrollime, et mõned nendest kahekümne seitsmest eesmärgist äh, nii-öelda klapiksid kokku ka üle-euroopaliste eesmärkidega ning siis püüame leida finantseerimisvahendid nende tähtsate eesmärkide jaoks. niimoodi peaksime me minu arvates tulevikus koostööd teema, ehk partnerlus pluss liikmesriikide omanikutunne, pluss Euroopa tasandi otsused, muuhulgas näiteks siseturu osas, pluss eh, head eh, rahastamisvahendid niimoodi, et meil oleks võimalik eh, leida ka, katta ka rahalised, rahastamispool. ja täiendav küsimus kas äh, sellisel juhul oleks nagu mõte ka mingisugusel ühisel eelarvel? kas meil peaks olema nagu koostatud äh, spetsiaalne eelarve selle jaoks? niimoodi oleks võimalik seda majanduslikku koordineerimist kõige paremini korraldada ju. Thank you, Mr Karas, for this uh... aitäh härra Karas, selle küsimuse eest. see teema on väga pikka aega juba Euroopa Liidu päevakorras olnud, nagu te isegi ütlesite ja mul on äh, endalgi meeles üheksakümnendate aastate keskelt siit majast äh, eelarvekomisjoni liikmena paljud selli-, selleteemalised arutelud. kindlasti me peame seda väga põhjalikult analüüsima ja arutama eelarve öö, äh, vahe hindamise kontekstis. ning äh, pidades silmas ka järgmist eelarveperioodi sealjuures. mina arvan, et EU kakskümmend kakskümmend äh, eesmärgid, digitaalsed teenused, äh, keskkonnatehnoloogiad ja nii edasi, mina arvan, et eelarve hindamisel peaksid ka need saama rõhuasetuse. minu arvates eelarve peaks paremini teenima investeeringuid tulevikku, usku nagu nutikatesse tehnoloogiatesse, keskkonnatehnoloogiatesse. aitäh ja järgmisena eh, Rahvapartei poolt saab eh, võimaluse küsimuse esitada kolleeg Karins. aitäh! lugupeetud volinikukandidaat, on möödunud kaheksa aastat euro kasutusele võtmisest. viis aastat tagasi toimus viimatine laienemisring. aga üksteist liikmesriiki kahekümne seitsmest on jätkuvalt väljaspool euro, äh, eurotsooni. ja üheteistkümnest kaheksa on uued liikmesriigid. mul on järgmine küsimus milline on tulevikus Eurotsooni laienemine ning millise graafiku järgi see toimub? kiitoksia küsimus. aitäh küsimuse eest. ma sooviksin öö, äh, kasutada ka emakeelt. Äh, see küsimus on ääretult oluline ja nagu te isegi ütlesite, üks, üheteistkümnes liikmesriigis kahekümne seitsmest ei ole veel euro kasutusel rahvusvaluutana. euro on demonstreerinud oma jõudu viimase kümne aasta jooksul. Eh, muuhulgas eh, ei ole ta sugugi vähe demonstreerinud oma tuleviku eh, tugevust finantskriisi tingimustes, ta on pakkunud tuulevarju selle tormi ajal, millega on võidelnud nii väiksemad kui suuremad liikmesriigid. Eh, mitmedki nendest üheteistkümnest riigist, kus euro ei ole kasutusel, ehm, on sellepärast eh, pürgimas Eurotsooni liikmeteks. see on väga tähtis kogemus, küsimus, me lähtume loomulikult aluslepingust, tähtis on see, et jätkusuutlikult suudetaks avaliku sektori arengu eest hoolitseda et majandus oleks stabiilne, meil on väga konkreetsed kriteeriumid Eurotsooniga liitumiseks, neid on viis, ja nende valguses me ka anname oma hinnangu, kas üks või teine liikmesriik, kes veel ei ole Eurotsooni liige, kas ta suudab edukalt toimida või suudaks edukalt toimida eh, Eurotsooni liikmena. järgmine kandidaat riik Eurotsooni jaoks on eh, Eesti, Eesti avaliku sektori eelarve on üsnagi eh, lausa era, erandlikult heas seisus, väga vähestel Euroopa Liidu liikmesriikidel on vaid neljaprotsendiline eh, defitsiit avaliku sektori eelarves, aga ka Eesti puhul me kindlasti lähtume nendest kriteeriumitest, millest teistegi puhul. Uh, suur aitäh! ka mina olen valmis keelelist eh, pingpongi mängima ja esitan järgmise küsimuse eh, inglise keeles. Maastrichti kriteeriumide roll Euroopa, Eurotsooni laienemisel. milline on teie arvates Maastrichti kriteeriumide roll, eriti arvestades seda, et enamik praegusi Eurotsooni liikmeid eh, rikub kas ühte või mitut Eurotsooni liikmelisuskriteeriumi? We know that uh, me teame, et see tõsiasi, millele te viitasite, on suuresti ähm, johtunud finantskriisist. on äärmiselt oluline, et kõik Eurotsooni liikmed suudaksid ähm, nii-öelda terveks teha oma avaliku sektori rahanduse äh, Mm, ja kindlasti äh, see kuulub minu pädevusalasse äh, majandus- ja rahandusküsimuste volinikuna. samas tahaksin öelda, et tegelikult need viis kriteeriumi on alati olnud indikaatorid selle kohta, kas üks või teine riik on võimeline oma avaliku sektori rahandust äh, jätkusuutlikuna hoida ja kas neil on poliitilist tahet ähm, hoolitseda avaliku sektori ähm, rahanduse reeglite täitmise eest. aitäh ja järgmiseks äh, proua Essaia, aitäh! mina sooviksin kasutada meie ähm, ühist emakeelt, härra volinik, ja rääkida soome keeles. me kõik teame, et mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides jätkuvalt Ähm, äh, edastatakse Euroopa Liidule äh, ebaõigeid arvulisi andmeid ja see võib olla väga tõsiste tagajärgedega, kui nende esitatud arvandmete alusel planeeritakse poliitikaid, muuhulgas näiteks majanduspoliitika äh, meetmeid. Rääkimata sellest, kuidas see mõjub euro reputatsioonile. mina tahaksin teie käest teada, mida te kavatsete ette ette võtta selleks, et Euroopa Liidu otsuste aluseks oleks faktilised äh, tõesed andmed? olete õigesse, et äh, paika jah, teil on õigus, äh, õiged statistilised andmed on aluseks majanduspoliitilisele analüüsile ja majanduspoliitilistele otsustele, ja selles mõttes ei ole sugugi tegemist mitte ainult tehnilise probleemiga, siin on tegemist ka institutsionaalse probleemiga, millel on vägagi märkimisväärseid majanduslikke ja poliitilisi tagajärgi. näiteks ei tea me, kui suur Kreeka avaliku sektori eh, defitsiit, avaliku sektori rahanduse defitsiit praegu on ja selles mõttes on väga raske pikema perspektiivi mingisuguseid plaane seada. lühemas perspektiivis jah, me võime teada, et on vaja äh, konkreetseid tõhusaid meetmeid selleks, et avaliku sektori äh, defitsiidis eelarve ähm, äh, muutuks jätkusuutlikumaks. selle valguses on muidugi selge, et äh, Äh, midagi tuleb ette võtta. põhiline, äh, kes selle eest vastutab, on Kreeka valitsus ja riik, nad on ka hakanud äh, võtma meetma, meetmeid, komisjon toetab neid, mm, toetab neid Kreeka statistilis-, statistikareformi läbiviimisel. ühtlasi meenutaksin, et neli aastat tagasi komisjon tegelikult palus auditing powers eh, ehk auditeerimisvolimi, volitusi, eh, aga nõukogu neid ei andnud. ma olen üsnagi kindel, et me oleme sunnitud selle küsimuse juurde tagasi tulema ning eh, ilmselt kaalume uut taotlust, et komisjonile antaks ähm, auditeerimisvolitused selleks, et liikmesriigi statistika korda saada? Äh, jätkuküsimus. Te ütlesite oma avasõnades, et te kavatsete erilist tähelepanu pöörata Eurostati ning liikmesriikide statistikaametite Mm, statistika õigsusele. kas te olete valmis ka sanktsioone rakendama nende liikmesriikide suhtes, kes eh, korduvalt eh, edastavad väärandmeid, milliseid eh, meetmeid te kavatsete võtta? meil on äh, Euroopa õigusaktides on ette nähtud võimalus käivitada rikkumismenetlus, kui pikaajaliselt ja korduvalt selliseid rikkumisi esineb aga samas meil on vaja kiir äh, ravimeid, kiiresti need vead ära parandada ja sellepärast on palju tähtsam, et me teeksime koostööd Kreeka äh, ametiasutustega, Kreeka valitsustega ehk me toetame Kreekat ähm, nende ponnistustes äh, oma statistikatöö viia sellele tasemele, mida eeldab Euroopa Liidu liikmesriigiks olemine aitäh ja nüüd uuesti sotsialistid ja demokraadid ja härra Skikluna. jah, aitäh. härra Rehn, minu kolleegid on juba viidanud stabiilsuse kasvupaktile selles mõttes, et see ei olnud piisavalt adekvaatne selleks, et tagada liikmesriikide võimekust äh, rasketel aegadel oma rahalisi kohustusi täita, andes neile nii-öelda manööverdamisruumi. nüüd te olete öelnud, et me vaatame Äh, tulevikus lähemalt äh, majanduspoliitika koordineerimist ning äh, järelevalvet, aga tahaksin tulla tagasi Statistikaameti või statistika andmete juurde, sest et tegelikult on siin küsimus selles, et osas riikides ei ole piisavalt korras statistika kogumine, teistelt järelevalve sellel alal. kas te ei arva, et või kuidas saame me olla niivõrd optimistlikud? kas te ei leia, et me peaksime siin teatud äh, järelevalve nõudeid paika panema? näiteks selles osas, et osa valitsusi esitavad äh, liiga optimistlikke projektsioone ja see loomulikult mõjutab negatiivselt äh, tulevikku, et kas meil ei oleks vaja ähm, näiteks Keskpanga poolt ka ehm, keskpikas perspektiivis nii-öelda fiskaalreegleid? aitäh, tegelikult ma olen palunud oma kabinetil uurida just Kreeka juhtumit eh, selle külje pealt, mis puudutab nende statistikasüsteemi ja selle toimimist ja samuti olen eh, palunud infot teiste liikmesriikide kohta ning see teave, mis minuni on jõudnud, eh, ütleb seda, et Kreeka puhul on tegu erandiga ning et probleemid on tõesti väga tõsised, nii nagu on välja toodud ka reedel vastu võetud komisjoni raportis ning seetõttu tuleb parandavaid meetmeid võtta selleks, et mm, tagada Statistikaameti sõltumatus, professionaalsus ja vastutus Kreekas. näiteks Slovakkia ühinemisel euroga, teile võib-olla meenub või kui ei meenu, siis ma saan öelda, et Slovakkia pidi läbi käima vägagi range ehm, testimise just selles osas, mis puudutas Eurostati ülevaatust nende ehm, eelarve defitsiidi kohta, seal kasutati erinevaid meetodeid selle kohta, kuidas teatud infrastruktuuri investeeringud või ehm, tervishoiukulud näiteks on klassifitseeritud riigi raamatupidamises Slovakkias ja seda, see näide tegelikult julgustas mind, kuna ma olen õpp-, teada saanud sellest äh, mitmetest äh, allikatest ja just niisugust järjekindlust ja suhtumist peame me julgustama, tagamaks, et meie statistika tõesti on riiklikul tasemel ning ka Eurostati tasemel äh, korras. ja loomulikult Eurostat tagab siis kogu süsteemi tõhusa ja toimiva funktsioneerimise. minu küsimus puudutab seda, kuidas äh, luua tasakaal selles osas, et komisjon ühelt poolt on äh, justkui väga range äh, rikkumiste puhul, aga samas me ei taha, et komisjon teeks selline, oleks selline vanem vend, kes teeb kõike teiste eest, mis on teiste pädevuses tegelikult, sest on, on ju väga palju riike, kellel on oma maksureeglid ja eh, kõik on korras ja nad panevad paika oma keskpika fiskaalraamistiku ise. see on eh, küsimus, mida me minu arvates eh, peaksime vaatlema selles osas, mis puudutab majanduspoliitika koordineerimise ja järelevalvealast kommunikatsiooni esialgu oleme arutanud võimalust asetada suuremat äh, rõhku äh, keskpikale perspektiivile just riigisektori finantseerimisel eurotsooni liikmesriikides või ka mitte eurotsooni liikmesriikidest ja seda just siis stabiilsuse ja lähenemisprogrammide kontekstis. ma arvan, et üheks õppetunniks praegusest kriisist on see, et me peame tõesti vaatama keskpikka perspektiivi ja astuma samme juba lühiajalises perspektiivis, tagamaks, et avalik rahastamine on kursil. suur tänu ja nüüd härra Padar. aitäh. nüüd kohtumisel härra Barrosoga oli meile juttu ja, ja härra Barroso ka lubas, et, et astuda samme edasi üldhuviteenuse direktiivi eh, kvaliteetse raamistikuga edasitöötamisel. et eh, kas teil on mingit eh, juba sellist konkreetsemat nägemust ja graafikut, kuidas selle tööga edasi minna? This... Uh, aitäh, ma leian, et see on väga oluline küsimus järgmise komisjoni koosseisu jaoks ja mul on hea meel, et president Barroso rõhutas seda väga tugevalt, nii nagu ta tegi ka eelkuulamistel läinud nädalal neljapäeval ja mina olen täielikult pühendunud sellele, et tulla välja komisjoni ähm, ettepanekuga, mis puudutab just seda kvaliteediraamistikku üldhuviteenuste raamdirektiivi jaoks. loomulikult see ei ole minu üksik otsus, vaid kolleegiumi otsus ja äh, selle valmistab ette kogu volinike koosseis, kogu komisjon, kuid minu arusaam on niisugune, et see ettepanek tuleb välja äh, käesoleval aastal, selleks et see esitada siis parlamendile ja ähm, nõukogule küsimus, et et vaieldamatult meil ei ole valikut, et me peame pro-, äh, tegema kõik selleks, et et avaliku sektori kulutusi optimeerida ja, ja püsida siis äh, selgetes raamistikes. ja mul on väga hea meel, et tõesti, et Eesti on suutnud kaks tuhat kaheksa olla miinus kahe koma seitsmekümne ühe juures ja kaks tuhat üheksa väga tõenäoliselt alla kolme protsendi juures et äh, nüüd selline küsimus, et, et teemat on olnud üleval, et avaliku erasektori koostöö äh, tõhustamine, aga teiselt poolt, et äh, milline oleks nägemus just riikidevahelise koostöö arendamisega, olgu seal näiteks kas või Läänemere strateegia, läbi mille ka samuti proovida avaliku sektori kulusid optimeerida ja, ja läbi selle teatud efekti saavutada, kuigi ma ütlen, ma rõhutan ikkagi, esimene koht on alati rahvusriigil selles, kuida-, mis tema ette võtab. aga selline riikidevahelise koostöö kaudu avaliku sektori kulude optimeerimine, et, et, et kas see võiks olla üks tee, millele rohkem rõhku anda Think, uh, Estonia, the... ma arvan, et uh, Eesti jaoks on majanduspoliitika koordineerimise loomulik raamistik Eurotsoon, kui Eesti ühineb Eurotsooniga. loomulikult uh, vastavalt uh, reeglite täitmisele ja samas on tähtis ka tõhustada Läänemere strateegiat näiteks koostööd keskkonnaküsimustes, mereohutuse, telekommunikatsiooni valdkonnas, energia valdkonnas. hea näide, mis ühendab erinevaid aspekte koostöös, on investeeringud. Euroopa Liit on näinud ka ette, investeeringud energiavõrkude jaoks Läänemere piirkonnas ja Eesti on selles projektis üks võtmeriike ja ka kasusaajaid. Läheme nüüd tagasi ALDE küsimuste juurde. härra Tremosa. suur tänu, härra Rehn rahvusvahelise valuutafondi Euroopa direktor on öelnud, et Kreekat peab aitama, kui ta palub abi. kas Euroopa Liit peaks abistama, aitama välja eh, võlgnevuses olevaid riike ja millised korrektiivmeetmeid saaks kohaldada liikmesriikide puhul, kui nad ei suuda strateegiat kaks tuhat kakskümmend täita? tänan. suur tänu. Te niisiis kõnelesite kriisi haldamisest eh, avalikus sektoris, kui te räägite Rahvusvahelise Valuutafondi finantsabist Euroopa Liidu liikmesriikidele. aga ma tahaksin selgitada, mis on minu seisukohad niisuguses küsimuses. minu arvates on stabiilsus- ja kasvupakt juba oma definitsiooni järgi on selline pakt, mis tagaks selle, et Euroopa Liidu liikmesriikidel või Eurotsooni liikmesriikidel oleks äh, stabiilne eelarve ja samas oleks tagatud ka Euroopa solidaarsus ja sellest tulenevalt ei olekski vaja niisugust pidevat kriisi ohjamismehhanismi. peaksime keskenduma eelkõige majanduskasvu ja stabiilsuspakti äh, korrakohasele täitmisele, tähtis on äh, finantsjärelevalve, samuti äh, Ehm, rääkides Kreekast, mm, eh, teeme me tööd, koostööd Kreeka valitsusega ja ootame neilt konkreetsete meetmete programmi selleks, et Kreeka jällegi ähm, jätkusuutliku äh, eh, finantsstabiilsuse eh, äh, rajale tagasi tuua aga niisugused mehhanismid, mida rakendatakse eks ante, mis on nagu alaliselt äh, kasutusvalmis, need juba tekitavad iseenesest riske ja mina vaataksin neid mehhanisme pigem sellest seisukohast. jätkuküsimus Kuu aega tagasi käis Euroopa Parlamendis härra Trichet ja ütles, et Euroopa Keskpank ei saa mingeid eh, liikmesriigi spetsiifilisi poliitikaid Eurotsoonis rakendada. meil on ainult üks euro. kas teie ei arva, et näiteks eurovõlakirjad aitaksid Eurotsooni liik-, riikidel kriisist üle saada? nõustun härra Trichet'ga selles suhtes, et meil on tõesti ainult üks euro. seega äh, meil on ka ühtne rahapoliitika ja mingisugune paralleelne äh, poliitika koordineerimine, aga kõik, praegu on kõige tähtsam eesmärk tagada see, et majanduskasvu ja stabiilsuspakti täidetaks äh, kohaldataks reeglite järgi ja see aitab siis ka ära hoida ebastabiilsust avalikus sektoris ja va-, ja eh, väldib ka vajadust permanentsete kriisiohjamismeetmete järele tahaksin rääkida näiteks EIB eh, e kontekstis projektide finantseerimisest, sel puhul küll äh, tahaksin avatult läheneda nendele küsimustele, aga mingisugune permanentne kriisiohjamismeede siiski tekitaks äh, nii-öelda eetilisi riske. ja roheliste küsimus, härra Confin mul on hea meel kuulda, et te olete avatud uuendustele, aga fiskaalkoostööst kõneldes mm, alguses te nimetasite vajadust tervendada avaliku sektori finantse, aga milliseid äh, vahendeid oleks selleks? Mm, vähendada kulutusi on üks võimalus, teiseks on võimalus koostööd teha, et äh, et äh, maksupettuste vastu võidelda kakssada miljardit läheb teatavasti Euroopas just niisugusel viisil kaotsi, Euroopa maksutulu väheneb eh, ja eh, eh, maksutulu väheneb ka maksukonkurentsi tõttu. Teie kui volinik, kes vastutab makromajandusliku stabiilsuse eest ja eelarve defitsiidi vastu võitlemise eest, millised oleksid teie ettepanekud finantskoostöö alaks äh, või finantskoostööks? suur tänu. teen tihedalt koostööd loomulikult äh, Algeta Sevetaga, kes on ka volinikukandidaat äh, ja peaks hakkama tegelema maksuküsimustega ja nagu te ütlesite äh,, Ehm, minu äh, olukord on eriline. Ehm, meie instinktid peaksid ütlema meile, et igasugustest, igasuguseid niisuguseid lünki tuleb vältida ja tuleb peatada ka maksupettus äh, või maksudest kõrvalehoidmine. seetõttu me peame jätkama koostööd ja muide, see koostöö on juba viimase paari aasta jooksul ka edenenud just G kahekümne raames selleks, et äh, meil oleksid kindlad reeglid, rahvusvahelised reeglid äh, maksuparadiiside vastu. õiglane rahvusvaheline maksusüsteem ei sisalda muide maksuparadiise. viimase kahekümne, kahekümne viie aasta jooksul oleme näinud, kuidas Äh, maksustamine on kapitalilt äh, tööle liikunud ja ma arvan, et see äh, trend ei ole eriti hea säilitamaks töökohti Euroopas, seetõttu Euroopa Komisjon kavatseb kindlasti kahjuliku maksukonkurentsi vastu võidelda, kuigi teame, et maksustamine on liikmesriikide pädevuses, seetõttu eh, nõuame eelkõige häid valitsustavasid ja rahvusvaheliste põhimõtete järgimist. võib-olla ma saaksin ka eh, eh, viimased kakskümmend sekundit ära kasutada ja öelda, et oktoobris kutsus nõukogu komisjoni üles kaaluma innovatiivseid finantsmeetmeid, näiteks kaaluma ka finantsteenuste maksu selleks, et äh, parandada äh, finantssektori kliimat. Euroopa Komisjon äh, arvab, et neid küsimusi on võimalik täiendavalt arutada rahvusvahelise maksunduse kontekstis. hea küll, jätkame samas vaimus Äh, ja räägime kriisi tõsidusest. Äh, mida arvate sellest hinnaettepanekust Londoni tippkohtumisel rahvusvahelise valuutasüsteemi kohta äh, rääkides siis valuutakorvist ja ja mitmekesist- ja valuutasüsteemi mitmes, mitmekesistamisest. arvan, et see ettepanek oli väga huvitav see, et Hiina on valmis kaasa lööma mitmepoolsetel kõnelustel, koordineerimiskõnelustel, on äh, teretulnud hea näide finantskriisi kontekstis kahe tuhande kaheksanda aasta lõpus, siis kui kõik suuremad keskpangad äh, Euroopa Keskpank ja Hiina Keskpank muide võtsid ähm, vastu sarnaseid otsuseid intressimäärade otsas, osas. Hiina äh, kaudu on võimalik äh, hallata ka neid riske, mis Euroopa majandust taastamist äh, mõjutavad, seega me peame hoidma sidet Hiinaga. E aitäh, nüüd konservatiivid ja reformistid ja Ricky Ford veel kord. jah, ma vabandan, <clears throat> osa minu kolleege on endiselt jäänud ilmastiku tõttu lõksu, nii et ma pean esitama küsimused ka nende eest. ma tahaksin rääkida uuesti äh, nendest äh, kasvavatest eelarve puudujääkidest, me räägime siin palju Kreekast, aga Ühendkuningriik, Portugal, Hispaania, Läti paljud teised riigid äh, samuti on näidanud andmeid äh, suurte eelarve puudujääkide kohta ja eriti tahaksin aru saada, mida te arvate Ühendkuningriigi eelarve mm, defitsiidist ning valitsuse kavast hakkama saada selle mm, puudujäägiga ja kuidas te kommenteeritaksite neid bilansiväliseid kohustusi, mis on Ühendkuningriigil äh, ja mis on ka teistel riikidel, mis teisisõnu siis ei kajastu bilansis, kuid on võlakohustused? Thank you, thank you, Mrs Ford. Äh. aitäh, proua Ford. ma pean teile ütlema, et äh, mul ei ole mingit kavatsust sekkuda Ühendkuningriigi ega ühegi teise liikmesriigi äh, siseriiklikesse no, majanduse aruteludesse, ma täidan ainult oma ametiülesandeid ja pean silmas äh, Euroopa üldist avaliku sektori rahalist stabiilsust ja selle taastamist. Ühendkuningriigi suhtes on konkreetne protseduur, äh, neil on äh, liigne eelarve puudujääk ja vastavalt sellele protseduurile peavad nad siis ka äh, viima puudujäägi stabiilsuse ja kasvupakti poolt ette nähtud tasemele. selleks on ette nähtud ka ajakava ja ajakavast kinnipidamiseks peab siis olema teatud iga-aastane avaliku sektori defitsiidi vähenemine ning oluline on, et Ühendkuningriigi valitsus tõesti järgiks kindlameelselt seda eesmärki aitäh ja ma mõistan täielikult äh, seda, et te peate tasakaalustama oma tähelepanu ja ei, mitte sekkuma siseriiklikesse küsimustesse, kuid on ka see tõsine küsimus bilansivälistest äh, võlgadest ja läbipaistvuse puudusest. Äh, meil on olnud väga palju küsimusi siseriiklikult seoses sellega ja ma arvan, et väga paljud parteide Ehm, esindajad ehm, nõustuvad, et riik peab olema sama läbipaistev oma bilansivälistes kohustustes, nagu me nõuame seda pankadelt, kas teile ei tee see muret? Uh, me kindlasti vaatame seda küsimust ja ka teisi küsimusi, mis on seotud reeglitepõhise avaliku sektoruse, sektori rahastamise jätkusuut-, suutlikkusega just stabiilsuse ja kasvupakti lähenemisprogrammide mm, reeglite põhjal ja protseduuride põhjal ja just seal on õige koht seda arutada. ma pean tunnistama, et nii üksikasjalikult ei ole ma veel tutvunud Ühendkuningriigi äh, riikliku sektori rahalise seisuga, et ma saaksin selle kohta siin täna sõna võtta. Um... suur tänu ja nüüd läheme neljanda viimase vooru juurde, nii et tagasi Rahvapartei juurde ja härra Kratsas. aitäh! härra volinikukandidaat, see äh, sõnum äh, kriisis olevale riigile on tegelikult väga segaseks jäänud. Te räägite ühest küljest eurotsoonist, aga härra Raifel rääkis, et äh, tegemist on Kreeka puhul ikkagi siseküsimustega, see peaks kedagi teist huvitama. härra Zapatero ütles, et Euroopa Liit peab üles näitama solidaarsust ja härra äh, äh, Garrido, Zapatero valitsuse minister, ütles, et Kreeka majanduse päästmine on täiesti välistatud. mis siis võiks olla solidaarsus selles valdkonnas? mida arvate teie, kas eh, siin on tegemist poliitilise küsimusega või pigem majandusküsimusega? Te räägite ju kellegiga, kes õppis ülikoolis rahvusvahelist äh, majanduspoliitikat ja ma arvan, et poliitika, äh, poliitökonoomia, majandus, kõik need asjad on äh, omavahel seotud. solidaarsus on muide nii-öelda kahesuunaline süsteem, meil on ühtekuuluvusfond, mis on väga oluline solidaarsust väljendav fond, äh, see vähendab erisusi Euroopa Liidu piires, teisest küljest on meil äh, stabiilsus- ja kasvupakti reeglid, äh, mille puhul eeldatakse, et liikmesriigid neid ka täidavad just Euroopa solidaarsuse nimel. seega solidaarsus ei saa olla ühepoolne. ma tahan teha koostööd nii Kreeka valitsuse, parlamendi kui kodanikuühiskonnaga, aga põhivastutes on ikkagi Kreeka valitsuse ja parlamendi kätes. Nemad peavad tagama selle, et liigne eelarvedefitsiit saaks kontrolli alla ja e, süsteemsed probleemid riigi statistikaametist kõrvaldatakse. loomulikult äh, me ootame praegu äh, uut äh, majandustervendamiskava Kreeka valitsuselt ja, ja see tähendab suuri muudatusi Kreeka jaoks. kas teil oli jätkuküsimus, jah? suur tänu härra Rehn, vastates härra Langeni küsimustele ütlesite, et äh, rasketel aegadel võib kaaluda äh, liikmesriikide eripära. nüüd, kas seda on tehtud Kreeka puhul, arvestades Kreeka jõupingutusi ja ka Euroopa komisjoni osa e ühe niinimetatud Eurotsooni riigi SKT määratlemisel siiski ma ei tahaks detailidesse laskuda e, Kreeka avaliku sektori finantseerimise küsimustega täna õhtul volinik Almonia vastutab äh, rahandus- ja majandusküsimuste eest praegu ja teie ju esitasite küsimusi praeguse olukorra kohta, aga üldiselt kõneldes on minu jaoks siiski väga tähtis see, et Kreeka kiires korras äh, esitaks kõikehõlmava poliitilise dokumendi, mis sisaldaks ka konkreetseid meetmeid Eh, mis aitaksid eelarve defitsiidi kontrolli alla saada. kui ma härra Langelile vastasin, siis tõesti see fiskaalruum, eh, see nii-öelda mänguruum, mis on Kreekale jäänud, on piiratud, konsolideerumine peaks eh, siiski hakkama peale juba nii kiirelt kui võimalik Eh, härra Feio, aitäh, härra volinik. alustuseks äh, tahaksin teid õnnitleda, tahaksin teile öelda tere tulemast. tahaksin küsida, kas on võimalik, et see, kõik see, mida ähm, Kreeka on siin kogenud, tohutud defitsiit, eelarve defitsiit, tohutu võlgnevus, kas seesama stsenaarium, mis Kreekas on öö, eh, nähtud, kas see võiks samuti korduda ka teistes liikmesriikides? ma ei tea, kas see võlgnevus, suur võlgnevus äh, on teie jaoks muret tekitav küsimus? ja kuidas on seis väiksemate ja nõrgemate liikmesriikidega, eriti Euroopa Liidu lõunaosas? mis te arvate, kuidas nemad toime tulevad komisjoni esitatud tähtaegadega äh, liigse eelarvedefitsiidi äh, kärpimiseks? aitäh! mul on tegelikult natuke kahju, et me peame nii eh, Kreeka kesksed siin olema. Kreeka ei ole sugugi ainus riik, eh, kus eh, avaliku sektori rahandus ei ole jätkusuutlik. aga Kreekast paraku praegu räägitakse kõige rohkem. kui me vaatame kogu Euroopa Liitu, noh, teie räägite siin suurematest ja väiksematest riikidest keskmine avaliku sektori ähm, defitsiit kahe tuhande kaheksanda ja kahe tuhande üheksanda aasta äh, võrdluses äh, tõusis kolmelt protsendilt seitsme protsendi peale. finantskriisi ajal võlgnevus on tõusnud kakskümmend protsendipunkti kuuekümne viielt kaheksakümne viiele ja me tegelikult äh, oleme kaotamas äh, eelarve konsolideeru-, konsolideerimise alal, äh, tähendab, need edusammud, mis meil seni olid, neid ole, need oleme me nüüd kaotanud. see tähendab seda, et on midagi vaja oskuslikult ette võtta, just nimelt praegu on vaja selle teemaga tegeleda ja mitte oodata, kuni asi veel hullemaks läheb on vaja öö, rangelt kohaldada stabiilsuskasvupakti öö, reegleid ning öö, ülimalt oluline on ka majanduspoliitika koordineerimistöö. härra volinik, ma olen täiesti nõus teiega, et Kreeka ei ole sugugi üks ainumas sellises olukorras olev liikmesriik ja sellepärast ma esitasingi teile küsimuse, et kas teil on muret ka mõningate teiste liikmesriikide avaliku sektori rahanduse pärast ja veel tahaksin küsida, mida te soovitaksite liikmesriikidele, et neis ei kordu Kreekas? Yes, sir olen küll mures. olen küll mures eh, ka paljude teiste liikmesriikide pärast, selle pärast, millises suunas nende avaliku sektori eh, rahandus on ehm, eh, liikumas, tegelikult enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides on avalik sektor võlas Euroopa Liidu liikmesriigid, ähm, tähendab, kõik Eurotsooni liikmed peaksid kinni pidama stabiilsuskasvupakti reeglitest, mm, väga varakult tegutsema, kui mingisuguseid probleeme on, ähm, väga hoolikalt analüüsima absoluutselt igat eelarverida selleks, et oma avaliku sektori rahandus paremasse seisu saada Eh, seda kõike selle nimel, et meil oleks või, meil oleks vahendeid, mida tulevikus majanduskasvu investeerida. aitäh ja kolleeg Mitchell! Van Rompuy rääkis hiljuti eh, Saksamaal, et vaja on kaheprotsendilist kasvu selleks, et raskustest välja tulla. mis te arvate, kas praegu on õige aeg hakata rääkima toibumisest. niimoodi, et ähm, kindlustada, et need hiljutised raskused ei korduks, kas praegu on õige aeg hakata tegelema ka kalibreerimisega? esitaksin vastuküsimuse, mida te peate silmas rekalibreerimise all? tegelikult tahaksin mina teie käest teada, mida äh, pidas silmas härra Van Rompuy, kui ta rääkis rekalibreerimisest? tema on öelnud, et me peame kasvu saama kaheprotsendiliseks, vastasel juhul Euroopa pikema perspektiivi tulevik on äh, vägagi äh, kaalukausil Äh, sellepärast ma tahaksin teada, tahaksingi teada, et mida komisjon ja parlament tandemis kavatsevad teha ja ma olen väga äh, üllatunud, et te ei ole kuulnud äh, seda rekalibreerimise sõna härra Rampai suust. minu emakeeles võib-olla see oli tõlgitud kuidagi teistmoodi ükskõik, kas me räägime rekalibreerimisest või, või elustamisest äh, majandusega seoses, mm, no muidugi härra Van Rompuy äh, väljendab oma seisukohta. Ähm, presidendina ja mina jälle räägin oma, ähm, enda nimel majandusküsimuste voliniku kandidaadina? see on raske küsimus Euroopa Liidu jaoks. tegelikult on suuresti keskendutud kasvule, tööhõivele, töökohtadele peame mm, saavutama suurema kasvupotentsiaali, eh, tegema seda jätkusuutliku avaliku sek-, Notari eh, rahanduse kaudu, eh, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia kaudu, investeeringute kaudu haridusse, innovatsiooni, ehm, intelligentsetesse tehnoloogiatesse, mis on asendamatu tähtsusega Euroopa Liidu tuleviku seisukohalt. kas jätkuküsimus on ka? jah. aitäh ähm,. ma küsiksin nüüd voliniku kandidaadilt, kas te olete ka seda meelt, et uus parlament, uus komisjoni koosseis, nõukogu, eh, kas see ei ole mitte nüüd õige aeg toibumiseks, taastumiseks, me oleme juba piisavalt minevikku vaadanud, kas nüüd ei peaks hakkama vaatama tulevikku ja peale selle ärgem unustagem, mitte kõik ei olnud äh, selles ähm, finantstormis kaotajateks. kas nüüd ei ole äh, mitte õige aeg hakata taastamiseks kasutada, kasutama neid ressursse, mis olemas on? jah, me peame muidugi kõikidesse inimestesse süstima usku majandusse, sellepärast et äh, see mõjutab positiivselt äh, ähm, majandust, düna-, majanduse dünaamilisust Euroopas. minu arvates meil on kaks ülesannet esiteks see kasvu teema, meil on tõesti vaja investeerida majanduskasvu, meil on vaja äh, motiveerida pangandussektorit, et äh, ettevõtted, ähm, kodumajapidamised ja üksikisikud sealt laenu saaksid. samas aga avalikus sektoris on samuti vaja tööd teha. meil on vaja saavutada ähm, avaliku sektori rahanduse ähm, jätkusuutlikkus. just nimelt sellised väljakutsed on meie ees praegu, äh, mõlemas äh, plaanis on vaja äh, planeeritud tegevust, seda nii majanduskasvu osas kui ka jätkusuutliku rahanduse osas. aitäh, tagasi sotsiaaldemokraatid ja demokraadid, härra Thaler. aitäh, proua esinaine Äh, lugupeetud volinikukandidaat. meil oli pühade ajal ähm, nii-öelda vaheaeg, me ei rääkinud nii palju majandusprobleemidest, rohkem lumest, aga probleemid olid jätkuvalt äh, üleval, tuhanded ettevõtted kadusid Eh, selle aja jooksul, palju töökohti kadus ja nii edasi. minu küsimus puudutab eh, väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid. VKE-d on otsustava tähtsusega majanduse jaoks. Neid on ühe, neid on kakskümmend miljonit, tegelikult üheksakümmend millegagi protsenti eh, ettevõtteid on VKE-d nemad on nii-öelda eh, mootorid, mis eh, majanduskäigus hoiavad, aga nende tõketeks on bürokraatia eh, ja nii edasi. midagi tuleb ette võtta. kuidas te kavatsete lihtsamaks muuta VKE-de elu Euroopa Liidus? Thank you very much, Mr Talev. aitäh, härra Taaler, selle küsimuse eest, mis on minu jaoks väga südamelähedane. minu isa oli eh, ettevõtja, mina niisiis ettevõtja poeg, eh, tema eh, töötas ennast ise üles, ta, mm, temal oli auto varuosadega tegelev firma, kus mina veetsin oma äh, Ehm, lapsepõlve, aga rohkem ma sellest ei tahaks rääkida, sellepärast et ma ei tahaks, et minu isale läheks teele süüdistus äh, töö, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni lapstööjõu kasutamise öö, ehm, reeglite rikkumise pärast. jah, tõsi see on, et me peame äh, vägagi hoolikalt äh, analüüsima kõike ja kõiki asjaolusid, mis mõjutavad VKE-de tegevust. meil on vaja analüüsida, kuidas VKE-d saavad raha pangandussektorist. praegu on just nimelt see aeg, kus ähm, laenu saamine on äärmiselt keeruline. Äh, paljud inimesed aga samas vaatavad äh, pangandussektori äh, poole. praegu ei ole see aeg, kus saaks maksta hiiglaslikke preemiaid ja kopsakaid dividende. praegu on vaja kindlustada pangalaenu saadavus eh, VKE-dele, mikroettevõtetele, pereettevõtetele. seda kõike selle nimel, et see Euroopa Liidu otsustava tähtsusega vundament eh, saaks kasvada ja õitseda ja täita need ootused, mis meil on tööhõive ja öö, ehm, töökohtade loomise osas VKE-de jaoks kas teil on järelküsimus? jah, suur aitäh selle vastuse osa eest. tõesti, finantskriisis kõige põhilised kannatajad olidki just VKE-d. põhiliseks probleemiks on just nimelt äh, rahadele juurdepääs. me äh, kasutame avaliku sektori rahasid selleks, et päästa panku, aga millega vastavad pangad, nad keeravad krediidikraanid kinni, VKE-d enam sealt nendest avaliku sektoriga päästetud, avaliku, avalike rahadega päästetud pankadest raha ei saa, see tähendab seda, et usaldus on vähenenud. kas teil on mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid, kuidas aktiveerida laenude andmine VKE-dele? selles küsimuses Äh, me teeme koostööd äh, asepresident äh, Tajaniga, kes vastutab tööstuse ja PKE-de eest. eriti keskendub ta just nimelt finantseerimisküsimustele. me vaatame paralleelselt Euroopa Liidu käsutuses olevaid vahendeid, aga samas äh, ka neid vahendeid, äh, mida on võimalik saada pankadelt ja teistelt finantsasutustelt. meil on vaja kindlustada, et ähm, see krediit ikkagi lõpuks ka oma adressaatideni jõuaks, äh, VKE-deni äh,, kodumajapidamisteni. ühtlasi aga me peame kriitilise pilguga ka üle vaatama Euroopa Liidu finantseerimisvahendid, mis võiksid näiteks eh, toetada riskikapitali. riskikapital on äärmiselt oluline tegija VKE-de finantseerimisel. aitäh, järgmisena kolleeg Goebbels, palun. teatud eh, parlamendisaadikud muide kardavad euro stabiilsuse pärast just Kreeka olukorra tõttu. kas te jagate nende kartusi? ja kas te olete ette näinud ka mingeid sanktsioone nii-öelda ennet-, ennetamiseks, kriisi ennetamiseks mõeldud sanktsioone stabiilsuspakti raames? sest see stabiilsuspakt puudutab ju kõiki Euroopa Liidu riike. mõni aasta tagasi või isegi kolmkümmend aastat tagasi oli New York makseraskustes, aga see ei ohustanud dollarit, samas oli eh, USA riigivõlg palju suurem kui Kreeka oma. aitäh, jah. ma annan endast parima selleks, et kõik liikmesriigid peaksid kinni stabiilsuse ja kasvu paktist ning pakti reeglitest, mis puudutavad ülemäärast eelarve puudujääki, kuna on väga oluline, et kõnealused kuna see on väga oluline kõnealuste riikide jaoks, nende kodanike jaoks ning ka süsteemsel äh, moel kogu Eurotsooni jaoks. ja just seetõttu räägime me selles kontekstis Euroopa solidaarsuse, solidaarsusest, kuna see vaikimisi juba ütleb, et iga Eurotsooni liige peab tagama oma makromajandusliku stabiilsuse, samuti oma avaliku sektori finantspoole stabiilsuse ja seda kõike siis kogu Eurotsooni nimel. just seetõttu peame me keskenduma mitmetele riikidele ja on endiselt lahtine, kas järgmised otsused ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse raames algatatakse komisjoni poolt jaanuaris või veebruaris, teisisõnu kas volinik, kes selle otsuse esitab, on Haakin Almunia või mina ja seda siis juhul, kui komisjon kinnitatakse ja alustab esimesel veebruaril. Äh, härra volikogu kandidaat, te ei vastanud minu küsimustele, kas te kardate Kreeka pärast, euro stabiilsuse pärast ja kas teil on mingeid hoiatavaid äh, sanktsioone stabiilsuspakti raames ette nähtud? endine äh, volinik äh, Lami on stabiilsuspakti kujundanud keskaegsel moel ja seega äh, juba kannatavat riiki on, on täiesti võimatu elustada. no probleem Kreekas, mis puudutab ülemäärast eelarve puudujääki ja kiiresti kasvavat riigivõlga, on väga tõsine probleem. eriti Kreeka enda jaoks, Kreeka kodanike ja maksumaksjate jaoks, aga loomulikult on sellel võimalik nii-öelda ülevoolamis- või laienemismõju kogu Eurotsoonile see ei ole veel nii tõsine, et see ohustaks eurotsooni kui terviku stabiilsust ja seetõttu ongi oluline, et Kreeka valitsus äh, astuks kiireid sammu selleks, et äh, panna paika konkreetne majanduspoliitika käegakatsutavate meetmetega. samas stabiilsuse kasvupakt ning selle instrumendid, kui mind volinikuna äh, ametisse nimetatakse, siis ma ei välista äh, selle kasutamist, aga nüüd hetkel on vaja tagada see, et olukord edasi ei halveneks ja et tulevased arengud tagaksid jätkusuutliku avaliku sektori rahastamise Kreekas. aitäh ja viimasena oleme tagasi härra Alde juures ja härra Schmidt, palun suur tänu, proua eesistuja, nüüd härra Rehn. Äh, nüüd on võimalik rääkida ähm, teie viiendas keeles nii-öelda. kui Rootsi üheksakümne viiendal aastal astus Euroopa Liitu, siis me ei lä-, rääkinud läbi äh, mingeid äh, erandeid liitumise osas, kuid Ühendkuningriigil ja Taanil on erandid, mis nad läbi rääkisid, nii et minu küsimus loodetavasti tulevasele ähm, volinikule, see on Rootsis väga tundlik küsimus, seisneb selles, et kas Rootsi tulevikus saab jätkata väljaspool Eurotsooni olekut, äh, seadmata ohtu seda, et ta ei täida oma kohustusi äh, mõlema Euroopa Liidu lepingu suhtes. kas te kavatsete Äh, volinik Rehn äh, seda küsimust äh, Rootsi valitsusega mm, arutada. suur tänu, suur tänu selle küsimuse eest. tegu on loomulikult väga olulise küsimusega, küsimusega, mis on oluline nii Rootsile kui ka Euroopa Liidule. Teil on õigus, kui te ütlesite, et Rootsi ei rääkinud läbi mingeid erandeid selles osas, mis puudutas Euroopa Liiduga liiku-, liitumist. ja nii teie kui mina kindlasti mäletame, et kui Rootsi pidas kahe tuhande kolmandal aastal referendumit Eurotsooniga liitumise üle ja me kõik teame, milline oli selle referendumi tulemus, äh, siis meil on siin poliitiline olukord, mis on reaalsuseks ja tõsiasi on see, et see küsimus on tegelikult küsimus, mida tuleb lõpuks küsida Rootsi rahvalt. Nemad on või õigemini mina olen aktiivne eurooplane, pärinen Põhjalast ja mina hea meelega näeksin, et Rootsi ühineks Eurotsooniga. kuid nagu ma ütlesin, otsustab selle üle lõpuks ikkagi Rootsi rahvas. hiljuti vaatasin Rootsi finantsministri Anders Borgiga tehtud äh, või vabandust, lugesin seda intervjuud, see oli ähm, avaldatud ühes Rootsi ajalehes ja seal härra Bori rääkis äh, sellest, kui oluline on see, et Rootsil oleks äh, täielik otsustusvõime ja kõik volitused Euroopa Liidus läbi Eurotsooniga ühinemise ja see on juba nii-öelda avalöök sellele arutelule. aga kindlasti ähm, ma tahaksin osaleda neis aruteludes, kuid otsustamisõigus on Rootsi rahval. suur tänu selle vastuse eest, härra Rehn hiljutised avaliku arvamuse küsitlused Rootsis tegelikult näitavad, et enamus pooldab Eurotsooniga liitumist ning on ka mõned inimesed, kes on öelnud, et äh, valuutakursside kõikumine, volatiilsus, me oleme näinud, mis on toimunud Hiina valuutaga, et need kõik on väga murettekitavad ja inimesed ütlesid ka, et kui mõned aastad tagasi Rootsi kroon langes kakskümmend viis protsenti, siis see oli euroga seoses suureks probleemiks. ja kas te arvate, härra Rehn, et te saaksite tegelikult vaadata seda küsimust solidaarsuse seisukohast, teie pärinete ju lõppude lõpuks Soomest, ja kas te saaksite seda liikmelisust vaadata samuti solidaarsuse eh, vaatenurga? me kindlasti majanduspoliitikas püüdleme võrdsete tingimuste poole Euroopa eh, Liidus, aga ma viitaksin tagasi oma eelmisele vastusele. ma tean väga hästi, milline on Rootsi kodumaise arutelu sisu ja ma ei usu, et seda stimuleeriks positiivselt see, kui mina hakkaksin Brüsselist avaldama mingeid väga äh, kindlaid tugevaid seisukohti Rootsi arutelu kohta. ma olen kindel, et Rootsi ja Rootsi rahvas viib läbi väga sügavuti mineva arutelu selle üle ja ühel päeval ma loodan, et tuleb ka otsustamismoment. ja Põhjala kodanikuna tahaksin ma näha Rootsit Eurotsooni osana, kuna see nii-öelda täiendaks või täiustaks äh, Põhjala rolli Euroopa Liidus. hästi, suur tänu. peaaegu täpselt ajas oleme läbi käinud kolmkümmend kaks küsimust ja me läheme siis äh, volinikukandidaadi kokkuvõtva sõnavõtu juurde. enne seda tahaksin teile meenutada neid kolme asja, mida ma mainisin alguses ja olen need teile jaganud laiali ka paberil, mis puudutavad siis teie koostööd komisjoniga ning dokumentide ja teabe varast edastamist, sealhulgas kui võimalik eh, portfelli eh, siseseid küsimusi, mis puudutavad kolme voliniku koostööd ja samuti siis finantsregulatsiooni majanduslikku mõju. Te võite öelda jah mõlemale, kõigile kolmele, aga mm, on seda öelnud, annan sõna volinikukandidaadile kokkuvõtvaks sõnavõtuks. Thank you, madam, madam president uh, and uh, aitäh, proua esimees! nagu ma olen öelnud ähm,, soovin ma vägagi kindlalt väga tihedat koostööd teie teha, teha teie ähm, komisjoniga nii teada kui teadmata tundmatute asjade osas. Äh, ma ei tea muidugi, mida siin täpselt äh, rõhutada, kui ma mõnest asjast ei tea, äh, siis ma ei saa seda ka, sellest ka teile rääkida. no ühesõnaga, igal juhul ma ootan äh, kindlasti teiega koostööd ähm, nende ähm, märkimisväärsete väljakutsete valguses. meie arutelu on olnud väga sisukas, väga stimuleeriv, kuigi teie küsimused olid ikka päris parajad pähklid, vähem ja igati asjakohased ka. minu arvates on see kuulamine öö, äh, ilmekalt demonstreerinud, et meil on ühine eesmärk, nimelt jätkusuutlik, konkurentsivõimeline, äh, sotsiaalselt kaasav Euroopa Liit. meie arutelu on demonstreerinud ka, kuivõrd oluline on tugev partnerlus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel selleks, et see äh, eesmärk, need eesmärgid saaksid täidetud. selgelt tuli välja kuivõrd olulised on need kolm eesmärki, need on punase lõngaga, lõngana läbinud meie arutelu. kasv, stabiilsus ja areng. meil on vaja ära kasutada kõik võimalikud liikuma panevad jõud selleks, et ähm, meil saaks olema kasv, roheline kasv. meil on vaja Ähm, kaasata absoluutselt kõik huvigrupid Euroopa liikmesriigi ja regionaalsel tasandil. Euroopa kakskümmend kakskümmend peab saama edukaks ja ma olen kindel, et nende vahenditega meil see ka õnnestub. edasi. meil on vaja rõhutada meie majanduste eh, vundamenti meil on vaja tugevdada meie majanduste vundamente, sellepärast et vaid heas seisus olev majandus saab ähm, aidata kaasa mm, paremale tööhõivele ning kindlasti on tähtsad meie ühishuvid äh, kogu maailmas ja sellepärast me peamegi ära kasutama need võimalused, mida pakub ähm, alusleping Euroopa Liidu esindamiseks mujal maailmas. tähtis on see, et me oleksime eh, mõjukamad tegijad ülemaailmsel areenil. daamid ja härrad, majanduskriisi tagajärjed on olnud väga tõsised, kriis on tekitanud suurt kahju, eh, töötus on tõusnud ja nii edasi, me peame otsustavalt tegutsema nüüd. kui me seda nüüd ei tee, siis äh, võivad osad nendest kahjudest veelgi tõsisemaks muutuda ja võimalik, et ka veel alalisteks saada. eurooplastel on meie suhtes konkreetsed ootused ja meie ülesandeks on neid ootusi õigustada. ma loodan tihedale koostööle teie komisjoniga ja ma võtan tõsiselt oma kohustuseks äh, taastada avaliku sektori rahandus, äh, tuua Euroopa Liit tagasi ähm, äh, heasse majandusseisu. suur aitäh teile, ootan teie raportit ja tulevast koostööd teie komisjoniga! suur aitäh! mina sooviksin omalt poolt tänada volinikukandidaati ning ka saadikuid selle eest, et ajast kinni pidasite. hindamiskoosolek toimub täna õhtul ASB üks G kolm eh, ruumis ähm, kella kaheksast üheksani, see on avatud koordinaatorite koosolek, mis tähendab seda, et saadikud võivad sinna minna, sekretariaat ameti esindajad, ähm, assistendid sinna ei pääse ja loomulikult ka mitte press. ASBG kolm kell kaheksa on hindamiskoosolek ja käesolevaga on, äh, käesolevaga on see kuulamine lõppenud.